morning, dear colleagues. Let's resume our tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, jätkame oma tööga. eile oli meil õhtune koosolek ja siis toimus ka seminar selles osas, mis puudutab tulevasi Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kokkulepet, selles osas, mis puudutab Tiibe pädevusala, aga ja nüüd me oleme siin taas täna hommikul kogunenud ja me peame meeles pidama oma arutelusid pidades, et täna kell üksteist viiskümmend hakkame me hääletama. nii et pidage palun silmas seda ajakava. Mm, see on väga oluline, sellepärast et mm, esimese asjana tuleb meeles pidada ähm, hääletuskaardid kaasa võtta, kui teil need ei ole, siis palun laske need endale siia tuua ja teine asi äh, selleks ajaks Äh, jõuab siia äh, kohale rohkem saadikuid. ning me peaksime olema valmis äh, oma arutelud lõpetama täpselt kell üksteist viiskümmend liigume nüüd aga edasi äh, meie sisuliste punktide juurde, punkt number seitse, Euroopa Liidu tagasivõtulepingute ja kokkulepete rakendamise ning nende üle peetavate läbirääkimiste seis. kuulame ära komisjoni ettekande, siis kuulame ära komisjoni, vabandust, koordinaatorid äh, ja raportöörid äh, ja variraportöörid sellel teemal komisjon on andnud meile kirjalikku informatsiooni selle teema kohta ja me oleme leidnud, et tagasivõtmiste äh, kohaseid teisi dokumente tuleb ka analüüsida ja nende seisu jälgida. Äh, proua Barjat äh, on kolleeg, keda me õnnitleme uue ametikoha puhul sisesõda peadirektoraadis. meie libe äh, komisjoni liikmetena tahaksime teile soovida palju edu teie uues ametikohas. annan teile sõna umbes kümneks minutiks ja siis me saame asuda teemat arutama. palun, sõna on teil ja veel kord palju õnne teile suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh ka selle eest, et te mind täna siin eh, nii soojalt vastu võtsite, suur aitäh ka õnnitluste eest, ma arvan, et mul läheb igakülgset tuge vaja sellel ametikohal. ma loodan teiepoolsele eh, toele, et te aitaksite meil selle keerulise teemaga edasi liikuda eh, tegemist on esimese korraga, mil ma siin olen, ma juba tunnen nii mõndagi teist siin, mul on teid hea meel taas näha ja äh, ma esimese asjana tahaksingi öelda siin oma esimesel sõnavõtul, et äh, mina tahaksin väga head koostööd teiega teha. ma tulen siia nii sageli kui vähegi võimalik ja vajalik selleks, et teiega äh, asju arutada. meie eesmärgiks on olla võimalikult läbipaistev ning pakkuda nii palju selgitusi ja asjakohast infot kui vähegi võimalik täna on mul väga hea meel alustada dialoogi äh, ühel väga väljakutseid pakkuval teemal, ehk siis see puudutab inimesi, kellel ei ole õigust Euroopa Liidus viibida äh, ja peame rääkima ka nendest riikidest, kellel on kohus need inimesed tagasi võtta. me oleme rääkinud kõikehõlmavast äh, lähenemisest rände väljakutsetega tegelemisel. Euroopa Liit on edendanud lähenemist rändele, mis põhineb jagatud väärtustel ja kohustustel me mis tegeleb samal ajal ka ebaseadusliku sisserände põhjustega. täna on olukord selline, et meil on kakssada kakskümmend neli programmi. Euroopa usaldusfond Aafrika suunas on heaks kiidetud kogusummas üle nelja koma nelja miljardi euro lisaks püüame me parandada ka rändevoogude haldust, püüd-, püüame päästa elusid ja võidelda salakaubitsemise vastu. seitsesada kuuskümmend inimest on merel päästetud ja üle kahekümne kolme tuhande sisserändaja Nigeeria äh, kõrbes ka alates aastast kaks tuhat viis viisteist. Euroopa Liit pakub alternatiive eh, ka eh, ebaseaduslikule sisserändele, eh, võimaldades seaduslikku sisserännet ning ümberasustamist ning üle kuuekümne seitsme tuhande inimese on ümber asustatud Euroopa Liidu liikmesriikides aastast kaks tuhat viisteist ja me tahame tegeleda ka nende inimeste vajadustega, kes on konflikti tõttu pidanud oma kodudest lahkuma. ja selline kõikehõlmav lähenemine eeldab ka seda, et kui kolmanda riigi kodanik ei kvalifitseeru mis tahes kaitsele, eh, või ei ole tal õigus Euroopa Liidus viibida, tuleb see inimene väärikalt tagasi oma koduriiki saata. Eh, selleks, et sisserändajaid, kes on ebaseaduslikult Euroopa Liidus tagasi saata, on meil vaja tõhusaid varjupaika ja tagasisaatmismenetlusi ja tagada tuleb ka see, et kolmandad riigid teevad meiega koostööd selles küsimuses. kui Äh, pagulased äh, hävitavad oma isikutunnistusi selleks, et neid mitte tagasi saata, siis äh, meie liikmesriigid peavad tuginema kolmandatele riikidele, identifitseerimaks neid inimesi kõikide riikide identifi-, vabandust, kõikide riikide kodanike identifitseerimine on äh, rahvusvaheline kohustus ja seetõttu selleks eraldi kokkulepet ei ole vaja. aga kui koostöö ei ole sujuv, on äh, kasulik äh, see, kui kolmas riik kinnitab oma poliitilist kohustust teatud selgete menetluste osas koostöövalmiduses oluline on siin ära mainida ka see, et Euroopa Liidu õigus tagab selle, et tagasisaatmine leiab aset ainult pärast seda, kui iga juhtum on põhjalikkusega üle vaadatud. meil on äh, Euroopa Liidu ja riiklikud õigusaktid, mis pakuvad õiguslikke tagatisi kõikidele tagasisaadetavatele, nende hulgas on ka Mm, tagasisaatmise keelu põhimõtte analüüsimine. aastal kaks tuhat kaheksateist, nagu te teate, komisjon pakkus välja äh, õigusraamistiku ülevaatamise selleks, et muuta see tõhusamaks ja samal ajal äh, loomulikult tuleb austada täiel määral ka inimõigusi Euroopa Liidul on nüüd kakskümmend kolm äh, tagasivõtuinstrumenti, äh, äh, mille üle teostatakse seiret liikmesriikide kolmandate riikidega, seitseteist kokkulepet ja kuus korraldust. nagu me hiljem arutame, kui parlament annab oma nõusoleku, siis varsti on meil veel üks tagasivõtuleping, nimelt Valgevenega kallid ka parlamendisaadikud, Teil on olnud äh, võimalik tutvuda asjade seisu ülevaatega, mis sisaldus selles kirjas, mis ma teile hiljuti saatsin Äh, pärast seda, kui te viimati neid äh, teemasid arutasite juunis kaks tuhat kaheksateist, äh, on komisjon jätkuvalt püüdnud kasutada ära võimalusi selleks, et kolmandaid riike dialoogi kaasata või struktureeritud dialoogi kaasata tagasivõtmise kohta, aga uusi instrumente selles vallas ei ole sõlmitud me oleme jätkunud, jätkanud tööd ka olemasolevate lepingute ja ko kokkulepete jõustamisel ja me oleme äh, korraldanud äh, komisjonide ja ühiste töörühmade kohtumisi äh, selle aja jooksul ja nüüd ma tahaksin rääkida olemasolevate tagasivõtulepingute ja korralduste ellurakendamise kohta. koostöö tagasivõtu vallas Lääne-Balkani riikidega jätkub äh, ja see on väga äh, kasumlik ja liikmesriigid on hinnanud seda positiivselt. idapartnerluse äh, riigid Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Moldova, Ukraina on ka mm, näidanud viimastel aastatel kõrgeid tagasivõtumäärasid. liikmesriigid Äh, siiski räägivad äh, probleemidest Venemaa suunal, aga ka seal on tagasijutu määr äh, paranenud. Sri Lanka ametivõimud Kolumbos on üldiselt koostöövalmid tagasivõtu valdkonnas, kuid see ei peegeldu veel tõhusalt läbi viidud tagasisaatmiste suuremas määras ja ma loodan, et äh, veebruaris on elektrooniline süsteem paigas, mis äh, võimaldab ähm, lihtsamini nende tege-, nende tegevustega mm, edukalt lõpule minna. Äh, aga on ka riike, kus ajakavadest kinni ei peeta ja keeldutakse õigustatud tagasivõtmistest Euroopa Liidu poolt rahastatud äh, süsteem, äh, mis on neljale liikmesriigile kättesaadav pilootfaasis olnud, on seda olukorda aidanud parandada ning äh, täna minu kolleegid Pakistaniga arutavad selle süsteemi kiiret ellurakendamist kõikides osariik-, liikmesriikides. mis puudutab äh, Euroopa Liidu ja Türgi vahelist koostööd ja tagasivõtulepet, siis nagu te teate, et Türgi-poolne jõuline seisukoht on selline, et nemad äh, kolmanda riigi kodaniku äh, sätet ei rakenda enne, kui neile viisavabastus võimaldatakse ja äh, koostöö selles vallas on ebaühtlane liikmesriigiti, kuna aastast kaks tuhat kuusteist äh, ametivõimud äh, ei ole nõus olnud korraldama selleteemalisi kohtumisi ja seetõttu ei ole võimalik hästi hinnata ka toimivat koostööd. komisjon leiab, et selle leppe täiel määral ellurakendamine on väga oluline kõikide liikmesriikide kontekstis. võttes arvesse, et saabuvate inimeste arv üle Kreeka maapiiri on suurenenud, on komisjon Türgit üles kutsunud jätkamaks koostööga eh, ning eh, see peegeldub ka eh, koostööprotokollis Türgiga mis puudutab Cabo Verdet, siis Äh, vaatamata madalale tagasisaatmismäärale on koostöö siiski paranenud ja Cabo Verde on ainus Aafrika riik, kellega Euroopa Liidul on tagasivõtuleping sõlmitud. koostöö Etioopiaga äh, pärast kokkulepitud äh, tagasivõtumenetlusi on olnud esimesel aastal keeruline, kuid poliitilised valitsuse poolt võetud kohustused hakkavad tulevikus peagi loodetavasti tulemusi andma mis puudutab Elevandiluu rannikut, eh, siis algus on olnud eh, aeglane ja raske, eh, aga nüüd on dünaamika muutunud positiivsemaks. ning head tavad Guineaga on ka andnud positiivseid tulemusi nende liikmesriikide kontekstis, kes on otsustanud teha koostööd selle kokkuleppe raames, samas on tagasi saadetud arv siiski üsna piiratud Kambja on omaette juhtum, head tavad, mis puudutab identifitseerimise ja tagasisaatmiste äh, koha pealt, on äh, olnud positiivsed, kuid valitsus on otsustanud äh, moratooriumi peale panna kõikide tagasisaatmiste kontekstis Euroopa Liidus, sest et ei ole lihtsalt piisavalt suutlikkus selleks komisjoni liikmesriigid mm, on endiselt äh, dialoogis äh, sealsete ametivõimudega ja me teeme tööd selleks, et nende suutlikkust parandada. mis puudutab teisi olemasolevaid kokkuleppeid, siis Afganistaniga on meil äh, kokkulepe edasiliikumiseks ja see on aidanud ebaseaduslikku sisserännet Afganistanist vähendada ning aidanud lihtsustada reintegratsiooni ja tagasisaatmisprotsessi ja üldiselt on liikmesriigid selle kokkuleppe rakendamisega rahul ja lõpetuseks tahaksin öelda, et äh, vaatamata mm, viivitustele menetlustes ja vähestele tagasisaatmise arvudele äh, leiavad et liikmesriigid, et kokku, äh, koostöö Bangladeshiga on siiski päris hea ning tahetakse endiselt kinni pidada standardsetest tegevusprotsessidest. ja nüüd räägiksin tagasivõtulepingust Hiinaga Mm, siis äh, äh, sellega paralleelselt toimuvad ka viisa äh, lihtsustusrežiimi arutelud ja edusammud olnud aeglased. lisaks sellele on teiste riikidega ka sarnaseid arutelusid toimunud ja teatud riikides on valimisprotsesside tõttu läbirääkimised aeglustunud. läbirääkimised Marokoga äh, saavad tulevikus uue tõuke eh, pärast Euroopa Liidu Maroko strateegilise partnerluse algust. ja mis puudutab tuleviku väljakutseid, siis üheks on see, et kolmandad riigid oleksid kaasatud läbirääkimistesse ning eh, oluline on tagada ka hiljem kokkulepitu tõhus ellurakendamine tasakaalustatud partnerlus on Euroopa Liidu lähenemiseks ka tulevikuks, selleks et tegeleda rändevoogudega seotud probleemidega äh, Euroopa Liidu suunal, kuid selleks, et tagada kolmandate riikide täielik koostöövalmidus, peab Euroopa Liit mobiliseerima kõiki oma instrumente, nagu on korduvalt Euroopa äh, Liidu Nõukogu ka öelnud, äh, ja me ei saa keskenduda mitte ainult kaubandusarendus, arengu ja viisapoliitikale. ja sellega seonduvalt hiljuti äh, heaks kiidetud äh, viisaeeskiri, mis paari päeva pärast jõustub, on äh, kolmandate riikide puhus, puhul toimuva tagasisaatmiste arvu viisaküsimustega ning seal on viisas kirja teatud sätete edukas rakendamine seotud just tagasivõtmiste arvuga. ja see täiendab äh, seda instrumentide võrgustikku, mis on juba paigas äh, tagasisaatmiste ellu äh, rakendamiseks, näiteks sideametnike vahetamine on olnud ka, mida on kasutatud personali koolitamine, kes on tagasisaatmismenetlustes olnud kaasatud viimaste aastate kogemused on näidanud, et pidev seire ja kommunikatsioon ning suunatud toetus on vajalik selleks, et tagasivõtuinstrumendid tõesti ka tulemusi annaks. kuid teatud stiimulid on siiski väga olulise tähtsusega. E, ma loodan teiepoolsele toele ka lähikuudel meie kõikehõlmava lähenemise läbiviimisel rändevoogude haldamisele, sest et me peame kolmandate riikide kontekstis rohkem ära tegema selleks, et tugevaid partnerlusi üles ehitada, aga samas me peame tegema ära ka rohkemat liikmesriikidega suheldes selleks, et e, tagada mm, nende kokkulepete ellurakendamine, mis on juba olemas. nagu te teate, siis e, komisjon tuleb äh, äh, varsti välja uue äh, paketiga ja need teemad, millest me täna kõneleme, on osaks sellest. sellega ma praegu lõpetan ning ma püüan omalt poolt vastata teiepoolsetele küsimustele ja siin on minu kolleeg ka kohal, ähm, kes aitab vastata, kui on vaja lisainformatsiooni teile anda, sellepärast et mina olen, nagu te teate, oma ametis üsna uus hetkel, alles hiljuti siia ametisse astunud ja seetõttu on mul siin kolleegide tehnilist tuge vaja. aitäh! We wish you well, but uh aitäh, proua Parijat, soovime teile selles ametis kõike head, aga eh, nüüd aga läheme edasi koordinaatorite vooruga kõigepealt eh, ja siis kuulame ka teisi sõnasoovijaid. aga proua Parijat, pean ütlema, et eh, kui me räägime tagasivõtmisest, tagasisaatmisest, siis äh, peatume kõige olulisemal. me peame võitlema libauudiste vääritimõistmise valede vastu, mis takistavad mitte ainult selle olukorra mõistmist, vaid ka selle probleemi haldamist. ja see tähendab, et kunagi pole ju vastanud tõele see, et ähm, sisserändajad vallutavad Euroopa Liidu, et asi on käest äh, minemas äh, isegi kui tegemist oli kõige suuremate, suurema arvu sisserändajatega, oli euroopalik vastus olemas. et äh, hoolimata siduvast äh, õigusest, siduvast seadusandlusest ja Lissaboni lepingust endast, mis näeb ette ühtse varjupaigasüsteemi, ei äh, ole võib-olla see täpselt niimoodi ellu rakendanud, kui see oli ette nähtud, kuid alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kui need saabujate arv oli kõige suurem, on tegelikult see arv aina langenud ja na-, tagasivõtulepingutega olukord äh, paraneb ja me näeme, et praegu tegelikult Euroopa Liidus rahvastiku arv väheneb hoopis ja see on fakt ja see tähendab, et meil peaks olema argumenteeritud astus, äh, arutelu, me ei peaks demagoogia pinnale pidama jääma või valede tasandile. aga nüüd äh, liigume edasi koordinaatorite vooru juurde. rahvapartei nimel härra Lenners. aitäh, esimees, aitäh ka selle sõnavõtu eest ja ülevaate eest olukorrast. meie äh, komisjoni jaoks on tagasivõtulepingute teema väga oluline äh, sest muidu hakkab kehtima rahvusvahelise kaitse säte ja see muudab äh, küsitavaks äh, kogu äh, sisserände küsi-, süsteemi Euroopa Liidus. viimased tagasivõtulepingud tegelikult on ju aastast kaks tuhat neliteist ja kindlasti saab üht-teist siin parandada selles süsteemis. hea on näha, et Äh, idanaabritega koostöö toimib päris hästi, kuid samas äh, tekitab muret koostöö lõunanaabritega. Äh, esimees palus, et räägiksime faktidest, enam kaksteist tuhat inimest Alžeeriast, Marokost viimasel ajal Nad moodustavad viis kuni kümme äh, protsenti, äh, kolmkümmend viis protsenti äh, Maroko puhul, Alžeeria puhul tegelikult on see näitaja veel väiksem, et nad jäävad, on see umbes nelikümmend protsenti ja see tähendab seda, et ähm, tegelikult need näitajad ei ole eriti kõrged ja küsimus on, kuidas me sellega toime tuleme. jah, me peame muidugi Ähm, tagasivõtu direktiivi parandama. Ähm, peame vaatama, et Amifi äh, et eelarve oleks piisav, et äh, saaks äh, tagasisaatmistega tõhusamalt tegeleda ja oluline on ka, millised on kahepoolsed suhted nende riikidega, ma ei ole kunagi ise aru saanud ja ei tea, kui palju te suudate mind aidata, et kui me vaatame Kotonu äh, lepingu raamistiku, siis me näeme, et justkui kõik äh, riigid on kohustunud tagasi võtma neid äh, äh, kodanikke, kes teis-, Euroopa Liidu riigis ebaseaduslikult viibivad, sellised tõotused või lubadused on antud ja ma ei saa aru, miks see osa Kotonu lepingust on siiani olnud jõustamatu Äh, on läbi räägitud uue partnerluse osas, mis peaks alguse saama sellest aastast, kui ma õigesti mõistan seda, aga milline on siis Euroopa Liidu lähenemine uuele partnerlussuhtele? kuidas me saame seal sellist sätet äh, saavutada, mis oleks tõepoolest äh, ka ähm, ellurakendatav, et kui me neid ei, nendest kinni ei pea, siis miks me üldse selliseid lugemusi, lubadusi anname? proua Sipel, palun. aitäh. proua Parijat, teile soovin küll muidugi edu teie töös. Need arvud, mis härra Lennart praegu välja tõi, nende puhul on ka juhtumeid, kus inimesed ei saa varjupaika, vaid nad saavad erinevat erinevatel põhjustel äh, riigis viibimise loa, näiteks inimõiguste tõttu, kui me räägime tagasivõtulepingutest, et kas me peaksime tagama äh, et äh, inimeste õigused äh, nendes riikides oleksid tagatud, kui me räägime inimõiguste rikkumistest, aga kui Marokost äh, räägime ja teistest sellistest riikidest, kas me peaksime võtma arvesse ka võib-olla mingisuguseid teisi valdkondi, et nad tahaksid palju öö, meelsamini nende tagasivõtulepingutega üldse tegeleda? me püüame muidugi luua seaduslikke viise inimestele, kes kaitset otsivad Te rääkisite kuuekümne seitsmest tuhandest äh, ümberasumist äh, aastast kaks tuhat viisteist, et viimast neli aastat, nii äh, et iga aasta kuus, üle kuueteist tuhande kodaniku, see on tegelikult kõigile liikmesriikidele vähem kui kaheksasada. ja kui see olekski meie panus rändekriisi väljakutse lahendamisse, siis äh, oleks sellest kahju, sest tegelikult teistest äh, maailma riikidest me palume, nõuame palju enamat, nii et me peaksime ka enda süsteemi äh, parandama selleks, et inimesi vastu võtta. ja tahaksin küsida ka AMI fondi kohta me räägime äh, taga, äh, inimeste naasmisest päritoluriikidesse ja nende äh, seal uuesti sisseseadmisest ja räägime üheksasaja neljakümne kolmest miljonist eurost, kas see on liiga kõrge, liiga madal summa või täpselt paras summa, et kas te võiksite rääkida sellest, kui palju me kulutame Amifi teistele valdkondadele? Äh, nii varjupaigamenetluse äh, raames äh, kui ka teistes valdkondades. ja kui räägime nüüd naasmisest, kas räägime alati nendest arvudest, mida teie siin mainisite, ma arvan, et see nii on, aga kas me räägime siis ainult naasmisest päritoluriikidesse, mitte naasmisest sellesse riiki, kus esimesena Euroopa Liidu saab, saabuti. proua Intvelt, palun. suur tänu, esimees. aitäh, proua Parijat. ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, kuivõrd oluline on äh, tagasipöördumiste toimiv süsteem. Äh, kui meil on süsteem selleks, et üle vaadata taotlusi, siis kui keegi ei saa, ei tohi riiki jääda, siis ta peaks tõepoolest äh, naasma oma riiki, kuid ähm, kuidas me seda poliitikat kujundame, see on teine asi ja me ei räägi siin mitte ainult arvudest, vaid räägime ka selle süsteemi kvaliteedist. kõigepealt äh, nende lepingute juriidiline staatus, kui ma õigesti mõistan, siis meil on ainult kuusteist ametlikku tagasivõtulepingut äh, ja seitseteist äh, teatud sellist kokkulepet, äh, et milline on nende jaoks õiguslik alus ja kas neid on võimalik äh, ka Euroopa Kohtu poolt analüüsida äh, ja kas nad peavad kinni pidama ka inimõiguste harta sätetest. ja teine küsimus, kuidas inimeste reintegreerumist hinnata, tahaksin Äh, Save the Childreni äh, raportit äh, tsiteerida, kus lapsi on saadetud tagasi Afganistani ja kas te leiate, et see on jätkusuutlik käitumine? ligi kolm neljandikku lastest ütlesid, et nad tagasipöördumise protsessis ei tundnud ennast turvaliselt, nad tundsid sundi ja vägivalda. Nad, paljud nendest jõudsid Afganistani tagasi üksi või siis politsei eskordi saadel ainult kolm viiekümne kolmest lapsest said siis kasutada reintegratsiooniprogrammi. nelikümmend viis nendest, kes käisid Euroopas koolis, ainult kuusteist said jätkata koolis käimist Afganistanist, kümme last ütlesid, et neid püüdi palgata, värvata vägivaldseid tegusid sooritama ja nii edasi. ainult kümme viiekümne kolmest intervjueeritavast sooviksid äh, äh, tagasi pöörduda Euroopasse. ja tahaksin äh, küsida, kas komisjon leiab, et selline meetod on jätkusuutlik ja mida see, kuidas me seda õieti jälgime, kas on mingi monitooring äh, käimas ka komisjoni poolt, kui äh, lapsed või inimesed on tagasi äh, pöördunud nendesse kahekümne kolme riiki, millest me räägime, eriti just Afganistani puhul, kui räägime tüdrukute olukorrast, sellele peaks eriti tähelepanu pöörama, et kuidas te jälgite nende olukorda ja kas te leiate, et see on rahuldust pakkuv, see, mis praegu toimub? Äh, te rääkisite ka koostööst Türgiga lõppude lõpuks me oleme ju investeerinud märkimisväärselt suhetesse Türgiga, äh, kui räägime tagasipöördumisest. kuid tegelikult viimastel aastatel on väga vähe inimesi Türgi poolt tagasi võetud, kas me leiame, et see ikkagi tasub end ära? nii et need ongi minupoolsed küsimused. Uh, like to... Uh, ja palun, proua Strik. ka mina tervitan proua Pereti ning ma ootan huviga koostööd teiega tulevastel aastatel. on väga hea, et te olete meile täna juba selle äh, ettekande et valmistanud, aga loomulikult meil on keerulised küsimused, mida me peame teile esitama. üks muresid, mis meil on, puudutab äh, koostööd transiidiriikidega mida prioritiseeritakse võrreldes päritoluriikide koostööga. komisjon nõus-, andis nõukogule äh, soovituse teha vastupidist, keskenduda koostööle päritoluriikidega, ühest küljest on lihtsam neid läbirääkimisi pidada ja teisalt äh, on äh, sellega kaasnevad riskid põhiõigustele palju väiksemad, sest inimesed on omaenda kodumaal nõukogu ega äh, liikmesriigid ei ole seda järginud. ja me näeme, et äh, väga palju on tagasisaatmisel, tagasivõtmise lepinguid äh, transiidiriikidega. mina tahaksin teada, miks see nii on. isegi tagasivõtulepingutes ei ole näha, et liikmesriigid on kohustatud esmalt proovima saata saata inimesed tagasi päritoluriiki. kas teie meelest ei oleks see loogiline kohustus, mis liikmesriikidel peaks olema, et nad peaksid esmalt vähemalt proovima äh, saata inimesed tagasi päritoluriiki? lisaks, kui me vaatame tagasivõtulepinguid, siis on endiselt liikmesriikide otsustada, kas nad kasutavad ametlikke või mitteametlikke äh, süsteeme. miks see nii on? miks ei muuda me prioriteediks ametlikke kokkuleppeid? kas te võiksite midagi rääkida ka rakendamisest ja sellest, kui palju on kasutatud varasemaid tagasivõtu, kui palju on kasutatud ametlikke tagasivõtulepinguid ja kui palju mitteametlikke? nüüd need partnerlussuhted, millest te rääkisite, tõepoolest kasutatakse kõiki jõupingutusi, me rääkisime volinik Johansoniga riskihinnangust sest äh, nendel lepingutel, nende lepingute puhul on oht, et inimesed jäävad kinni transiidiriikidesse, ilma et nad saaksid äh, juurdepääsu äh, varjupaigamenetlusele. kas on valmisolek uurida, kas on võimalik koostada riskihinnang enne sellise koostöö loomist ning seejärel jälgida, milline on mõju põhiõigustele pärast selle koostöö loomist? meie arvates peaks see protsess olema sõltumatu ja läbipaistev kaks lühikest märkust. tahaksin rõhutada seda, mida ütles proua Intvelt, mul oli sama küsimus. eelkõige laste jaoks on äh, väga murettekitav, samamoodi nagu äh, tagasisaatmise direktiivis on kirjas, et äh, laste heaolu peaks olema põhiprioriteet, seega kas te saate kinnitada, et sellega tegeletakse järgmisel kohtumisel ning nüüd ka Euroopa Liidu rahastuse kohta küsimus mis puudutab äh, Euroopa Liidu poolt antavat rahastust Türgile. me teame, et Merkel lubas Erdogani toetada äh, rahaliselt selleks, et äh, luua Süüria kirdeosas vastuvõtukeskused. kas teie saate tagada, et Euroopa Liidu rahastust ei kasutata selleks, et Türgi valitsuse kaudu luua neid vastuvõtukeskuseid Süürias? aitäh, proua Strik! head kolleegid, te teate, et äh, mulle ei meeldi kasu, äh, segada vahele kellelegi, kes parasjagu kõneleb, aga ma pean paluma teil meeles pidada, et meil on äh, üsna tihe päevakord täna hommikul. me arutame siin kõige olulisemat küsimust, tagasivõtulepinguid ning läbirääkimiste tulemusi tagasivõtulepingute üle, mida Euroopa Liidu nimel läbi räägitakse ja mis on üliolulised. aga lisaks sellele peame me täna hommikul veel arutelusid pidama ka päevakorrapunkti üle kaheksa, mis puudutab kokkulepet Euroopa Liidu ja Valgevene vahel. ja meil on valmis juba raportööri ettekanne sellel teemal ning lisaks sellele ka päevakorrapunkt number üheksa ehk siis Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimine, mida samuti tutvustab meile äh, proua Barjet. seega ma paluksin teil keskenduda, võtta sõna lühidalt, äh, pärast koordinaatorite vooru palun, et saadikud esitaksid äh, küsimusi väga lühidalt, sest siis tuleme ajaga toime ja sest pärast neid punkte on meil ka proua Sippeli päevakorrapunkt, kes äh, räägib meile e-tõenditest. tegu on väga tundliku failiga ning lisaks on meil ka pärast seda elektrooniline hääletus, millele järgneb äh, uimastiturgude aasta aruanne, mille teeb meile Europoli operatsioonide direktoraadi direktor. seega ahahoo, palun teil siis ajast kinni pidada, ma ei saa kõigile teile anda neli minutit kõneaega, mida me siiani olen teinud, seega palun katsuge teha lühidalt. suur aitäh teile siia tulemast, proua Perja, aga härra Lopes-Aguilar, kõigepealt äh, üks küsimus teile. Äh, tegelikult äh, Äh, säästaksime me väga palju aega, kui te ei peaks pikki loengut sellel teemal, kuidas aega peame säästma. ja ma oleksin teile ka tänulik selle eest, kui te veidi vähem äh, aega nõudvalt seda istungit äh, saaksite siin juhtida Äh, me peame vaatama, mis on tõsi, mis on demagoogia. Äh, aastal kaks tuhat viisteist väidetavalt äh, oli pagulaskriis, pagulaskriisi tipphetk mm, ja seda sa oleks saanud hallata, aga see on tegelikult vale. meil on atent-, taatide potentsiaalsed läbiviijad, kellel on väga palju erinevaid identiteete, need Saksamaale nüüd tulnud äh, Eh, ja Euroopa Liis ei olnud eh, aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist suuteline seda pagulaskriisi haldama ja kokkulepe eh, Türgiga näitab, et see tõesti nii ei olnud. aga proua Barja, mul on teile ka üks lühike küsimus, kas on uuritud seda, kuidas äh, Äh, seaduslikud sisserändajad, kes on ümberasutamisprogrammi all ja te tõite välja ka konkreetsed arvud, äh, kas nad on endiselt nendes riikides, kuhu nad ümberasustamise käigus paigutati või on nad vahepeal teistesse Euroopa riikidesse liikunud? võib-olla on teil selle kohta ka mingisuguseid arve näiteks tuua, millised riigid äh, Eh, kui palju inimesi ümberasustamisprogrammi kontekstis vastu võtsid, aitäh! E ja nüüd ECR-i eh, e esindaja, kas proua Tšinevski võtab sõna, jah? suur tänu, eh, proua direktor, selle väga huvitava ettekande eest. meie fraktsioon toetab tagasisaatmise poliitikat, ebaseaduslike immigrantide tagasisaatmist kolmandatesse riikidesse. meie pooldame ka seda, et alustatakse tööd tagasisaatmiste direktiivi muutmiseks, aitäh! <laughs> Nonii, see oli väga lühidalt. ja nüüd kuue nimel saab sõna proua Björk. suur tänu! alustan sellega, et äh, tänan nende dokumentide eest, mis meile saadeti, need on väga üksikasjalikud äh, ja ilma nende dokumentideta oleks meil väga raske täita oma rolli Euroopa Parlamendis. alustuseks mõnikord, kui me räägime tagasisaatmistest, siis äh, ma soovin, et institutsioonid oleksid pooltki nii Äh, ambitsioonikad, äh, tagamaks äh, põhiõigused ja sellisel juhul meil ei oleks neid probleeme. ma ei hakka siin seostama seaduslikkust tagasisaatmiste nende arvu, meil ei ole millegagi seda tõendada. suurim viga on see, et inimesed on ksenofoobsed nad võtavad inimestelt ära nende inimsuse ning see muudab olukorra äh, varjupaigamenetlussüsteemis väga keeruliseks. mõned äh, teemad on juba ära mainitud äh, kolleegide poolt, näiteks Sophie Intvelt juba rääkis, aga Afganistani probleem ning laste tagasisaatmine. paljud meist kindlasti on lugenud Save the Children organisatsiooni raportit. seal on näited juhtumitest, mis näitab näitavad väga selgelt, et Afganistan ei ole koht, kuhu me peaksime lapsi tagasi saatma. see on põhiidee. seega mina tahaksin öelda, et Rootsi jaoks on tegu väga suure probleemiga me võtame lapsed ära koolist, eraldame nad oma uuest, uutest sõpradest, perekonnast ja saadame nad tagasi Afganistani, mis ei ole turvaline koht. on olnud äh, suuri meeleavaldusi, mõned neist on edukad ning loodetavasti selline tegevus lõpeb üsna pea. see tuleks vaidlustada ja see raport annab meile äh, kõik need vajalikud argumendid selle tegevuse lõpetamiseks. ja nüüd Euroopa Liidu-Türgi koostöö arvestades neid äh, madalaid tagasisaatmiste arve, siis kas see raha, mis me sinna suuname, äh, on seda väärt? ma olen täiesti vastu sellele, aga see võim, mille me oleme Erdoganile ja tema režiimile andnud selles kontekstis, me peame kõik endalt küsima, kas asi on seda väärt ja minu arvates vastus on selgelt ei, aitäh. aitäh, proua Björk. ma näen, et härra Glorlatši soovib sõna. kui te teeksite lühidalt, siis sellest oleks meile väga palju kasu, sest siis saab sõna ka härra Videlov. kas teie soovite ka sellel teemal rääkida või mitte? kas te soovite sõna võtta sellel teemal enne Valgevene esitust? seega kõigepealt härra Tudoratše ja pärast seda räägime me Valgevene teemal. Need on kaks erinevat päevakorrapunkti meil on kaks erinevat raportööri viisade teemal ja Valgevene teemal. aitäh, esimees, ma teen tõepoolest väga lühidalt. Te teate, et äh, ma ei ole erapooletu sellel teemal. ma olin äh, ühel pool rindejoont äh, veel üsna hiljuti, mul väga palju küsimusi ei ole, aga ma tahtsin õnnitleda proua Barjet selle töökohale asumise eest, see pole lihtne ametikoht. ja teiseks see pakett Te mainisite lühidalt oma ettekande lõpus, et kindlasti saavad tagasisaatmised, tagasivõtmised olema osa sellest paketist. aga kui tagasivõtmine ja tagasisaatmine ei ole tasakaalus seadusliku rändega, siis äh, läbirääkimiste eduvõimalus on üsna napp. nüüd on see aeg, äh, kus me peaksime rääkima äh, liikmesriikidega Äh, sellest paketist, te peate alustama väga tõsiseid läbirääkimisi liikmesriikidega ning küsima, mida nad on valmis panustama, sest ilma selle paketita on väga selge, et äh, me ei saavuta seda edu kolmandate riikidega, mida me soovime saavutada. aitäh, härra Tudoratš ja nüüd äh, härra Pitonov. aitäh, esimees ja aitäh, proua Perjad, selle ettekande eest, üritan teha lühidalt. kaks küsimust. esmalt Te mainisite Euroopa Liidu ja Türgi äh, tagasivõtulepingut, äh, hea meelega tahaksin sellega saada rohkem informatsiooni. Türgi on öelnud, et nemad ei rakenda kolmandate riikide rakendussätteid enne, kui neile antakse viisavabadus. kas te siin võiksite meile rääkida rohkem üksikasjadest, mida see äh, viisavabaduse menetlus endast kätkeb ja nüüd see viisa eeskiri millega tuuakse sisse süsteem, äh, kus Euroopa Liit saab kasutada viisaga seotud meetmeid, et kolmandad riigid äh, täidaksid tagasivõtukohustusi. mida see tähendab Türgi jaoks selles viisavabadusmenetluses? teiseks, tulevane leping, kas selle kohta oleks võimalik saada rohkem informatsiooni Euroopa Liidu ja Maroko lepingu kohta, kas te tahate uuesti alustada läbirääkimisi ja millest see sõltub? ning üldise kommentaarina äh, minu arvates peaks parlament olema aktiivselt äh, kaasatud äh, igasuguste läbirääkimiste algatamisse, enne nende algatamist, siin ma toetaksin proua Strikti, sest kui on võimalik, tuleks igal juhul äh, sõlmida ametlik leping mitteametlike kokkulepete asemel, niimoodi, et nad järgivad täiel määral põhiõigusi ja inimõigusi aitäh teile kõigile, rohkem sõnavõtusoove ma ei näe, seega ma teen ettepaneku, et proua Pärjat saab sõna. see on väga tuline algus uuel ametikohal. Teile esitati väga konkreetseid küsimusi. ma soovitan teil neile vastata selles voorus ning seejärel anname uuesti teile sõna, et te saaksite rääkida Belaru-, Valgevene lepingust ning viisade väljastamisest. ning seejärel kuuleme ka raportöörilt äh,, härra Vitanovilt ja raportöörilt härra Hukilt mõlema lepingu kohta. aitäh, esimees, aitäh kõigile küsimuste eest. proovin vastata nii palju, kui see on võimalik äh, neile kõigile ning äh, võib-olla palun kolleegil veidi üksikasjalikumalt asja selgitada. mis puudutab äh, koostööd naaberriikidega, Alžeeria ja Marokoga, mis on seotud ka Maroko lepingu kohta esitatud küsimusega, jah, tõepoolest me peame selle kallal tööd tegema ning seda me kavatseme ka teha, eelkõige Marokoga. see on veidi ülemaailmsem, ülemaailmsem märkus, mille ma tahaksin samuti teha meil on vaja kõikehõlmavamat lähenemist äh, meie suhetes kolmandate riikidega. see ei peaks, äh, need läbirääkimised ei peaks sisaldama rangelt äh, rändeküsimusi, vaid üleüldisemalt seda, kuidas me nendega koostööd teeme. nagu te teate, siis läbirääkimised Marokoga olid seiskunud mitmeks aastaks, nüüd saame neid äh, läbirääkimisi taas alustada äh, põhjalikuma koostöölepingu raames ning äh, neid rändeküsimusi on võimalik sellesse lõimida. me peame nimelt läbirääkimisi tasakaalustatuma koostöö üle Marokoga. Need on plaanid tulevikuks. Te mainisite Cotonou lepingut ma tahaksin asjasse veidi laiemalt suhtuda. tagasivõtmine on osa äh, Genfi konventsioonist ning see on õiguslik alus, mille abil tagada ning äh, kehtestada kohustus mis kohaldub inimestele, kellel ei ole õigust nendes teistes riikides olla. see on rahvusvaheline õigus, mida kõik riigid peavad järgima. seega, mida meie peame tegema ning siin tuleksin kahepoolsete tagasivõtulepingute või kokkulepete juurde. Need lepingud või kokkulepped ei ole loodud mitte selleks, et Mm, rääkida põhiõigustega seotud probleemidest, sest me saadame tagasi ainult need inimesed, kes on läbinud väga põhjaliku analüüsi selles konkreetses olukorras, mis puudutab varjupaigaõigusi. me viime läbi kõik need vajalikud kontrollid. kui nende lepingute eesmärk on äh, käsitleda neid viise, kuidas tagasisaatmine toimub ning äh, ma arvan, et me peame tõepoolest minema veidi kaugemale, et tagada nende inimeste väärikas tagasisaatmine. ning seda me tahamegi nende lepingutega tagada. nii palju kui võimalik, me eelistame täieõiguslikke lepinguid. see on ilmselgelt meie eelistatud variant, aga see ei ole alati võimalik ning kui see ei ole võimalik, kui kolmas riik ei soovi sõlmida lepingut, siis me tahaksime, et meil oleks vähemalt kokkulepe, mis on äh, mittesiduv vahend. see võimaldab meil vähemasti luua teatud hulga tingimusi selle kohta, kuidas tagasisaatmine on korraldatud. et tagada parem võimekus inimeste tagasisaatmine äh, tagasisaatmiste korraldamiseks. see puudutab hulka administratiivseid ja tehnilisi aspekte, mida me saame nende äh, kokkulepete ja lepingute raames paremini käsitleda. ja AMIV rahastus. ma arvan, et see on üsna heas tasakaalus, aga ma lasen oma kolleegil sellest veidi rohkem rääkida ning äh, nüüd, kui ma õigesti mäletan, siis meil on üheksasada nelikümmend kolm miljonit eurot, mis on tavapärane summa. palju suuremaid äh, summasid kulutatakse solidaarsusele, mis on siis äh, ümberpaigutamine. Amifi kontekstis on meil viis miljardit eurot, seega meie meelest on siin õige tasakaal saavutatud On the conditions uh, in the return to third countries do nüüd tingimused uh, kolmandatesse riikidesse tagasisaatmisel. Need tingimused on prioriteediks uh, päritoluriikidega sõlmitud lepingutes, välja arvatud transiidiriikidega sõlmitud lepingutes, Türgi on siin erandiks ma nõustun, et päritoluriikidega lepingute sõlmimine on parim viis tagada, et inimesed saadetakse tagasi kohta, mida nad kõige paremini tunnevad ja mitte kuskile transiidiriiki. nüüd Afganistani teemal. oma eelmisel töökohal, milleks oli humanitaarabiga tegelemine, olime täielikult teadlikud olukorrast Afganistanis taaskord meil on kehtestatud õigusaktid ning tõepoolest, kui inimestel ei ole õigust seaduslikult jääda Euroopa Liitu, me peame nad tagasi saatma. aga mida meie teha taha, tahame ning mis on ka osa nendest lepingutest ja kokkulepetest, on äh, aidata nii palju kui võimalik, sealhulgas rahalise abiga neid inimesi, äh, kes saadetakse tagasi kolmandatesse riikidesse aidata neil võimalikult palju luua vajalikud tingimused nendesse riikidesse jäämiseks. me teame, et olukord Afganistanis ei ole kaugeltki mitte rahuldav. me üritame teha koostööd teiste teenistustega, sealhulgas minu eelmise DJ-ga selles osas, kuidas me arengupoliitika raames abi äh, osutame, et me saaksime tegeleda ka pikaajaliste arenguprobleemidega ja et inimesed saaksid äh, esmalt äh, abi humanitaarabist ning seejärel arengupoliitikast, mis aitab pakkuda pikaajalisemaid lahendusi. meil ei ole võimalik parandada kõike tagasivõtulepingutega. on selge, et inimesed lahkuvad nendest riikidest, sest nad ei suuda elatist teenida äh, oma kodumaal. selle probleemi lahendamiseks on vaja muud vahendid kui tagasivõtulepingud. seda uurime äh, tähelepanelikumalt. me kindlasti üritame rohkem äh, jälgida, milline on olukord nendes riikides, kuhu inimesi tagasi saadetakse ning kuidas äh, seda rakendatakse. nüüd Türgi osas, kas äh, asi on seda väärt? ma arvan, et me peame taaskord vaatama laiemat pilti. see toetus, mida me oleme Türgile andnud, sellega me toetame üht koma seitset äh, miljonit inimest rahalise abiga. me toetame inimesi, kes on Türgis Türgis on neli miljonit põgenikku. tänu meie abile saavad need inimesed äh, parema kohtlemise osaks ning nad saavad kasu Euroopa Liidu eelarvest, et neil oleks võimalik jääda Türki äh, seniks, kuni olukord Süürias ei parane ma arvan, et äh, see on midagi, mida me peame vaatama veidi laiemalt ja vaatama, milline on Euroopa Liidu ning Türgi äh, rahastamisvahendi mõju see raha, äh, mida me äh, Türgile anname, kulutatakse Türgis, mitte kirjade Süürias. volinik on mitmel korral öelnud, et äh, Kirde-Süüriasse ei saadeta äh, sellist abi. ma arvan, et sellega on olukord selge kui palju inimesi on tagasi saadetud, ma ei tea, kas meil on selle jaoks jälgimissüsteem. Äh, seda oleks raske tagada, aga ma hea meelega arutan äh, seda teemat kahepoolselt, et äh, uurida üksikasjalikumalt, kuidas seda oleks võimalik välja arendada. ja nüüd rändepakett nagu öeldud, me töötame selle uue rändepaketi kallal ning tõepoolest, see lähenemine, mille me tahame võtta, on ulatuslikum. ma olen teiega täiesti nõus selleks, et paremini tagasi saata need inimesed, kes on ebaseaduslikult Euroopa Liidu territooriumile sisenenud, peame me välja töötama rohkem seaduslikke rändeviise, kas ümberpaigutamine, muud äh, humanitaarsed vastuvõtuviisid. see on midagi, mille kallal me töötame ja mille me ka uude paketti lisame. ning viimaseks äh, omalt poolt ma tahaksin kinnitada, et loomulikult äh, me hoiame teid kursis ja kaasatuna nii palju kui võimalik tulevastes läbirääkimistes nagu öeldud, siis praegu meil väga palju läbirääkimisi käimas ei ole, aga meie eesmärk on jätkata ning veenda rohkem riike sellega liituma ning nagu öeldud, siis äh, tahame arendada ka kõikehõlmavama lähenemise äh, muude vahenditega, mis seda lihtsustab. ma annan nüüd sõna kolleegile, kui ta tahaks midagi lisada. proua Pärjat, meil on aeg otsa saamas, kui te saaksite teha väga lühidalt, siis äh, meil on veel kaks päevakorrapunkti kus proua Pärjat peaks tutvustama meile äh, kokkulepet Valgevenega ning viisade väljastamist, meil on siin ka raportöörid ja ka saadikutel on õigus sõna võtta. aitäh! kõigepealt AMIF, nagu proua Pärjat ütles, siis äh, rände integratsioonifondi abi kaheksasada miljonit äh, eurot on täiesti tavapärane summa, nagu proua Päret ütles. enamik rahast läheb ümberpaigutamisse ja ümberasutamisse. ja seega minu meelest tasakaal on äh, täiesti sobiv. nüüd härra Vitanovi küsimus äh, Türgi kohta. loomulikult äh, see oli seot-, viisavabastus oli seotud erinevate eesmärkidega, mida kõike ei ole saavutatud tõepoolest artikkel kakskümmend viis A muudetud viisa eeskirjas võimaldab vajadusel äh, suruda selles suunas, et kolmandad riigid äh, tõepoolest äh, võtaksid tagasi, aga see peab võtma arvesse üleüldist suhet kolmandate riikidega ning me peame vaatama üleüldist suhet Türgiga, kui me vaatame viisapiiranguid või viisalihtsustamise teemat inimõigustest väga lühidalt. nagu te väga hästi teate, Monika selgitas, tagasivõtulepingud ei ole inimõiguste tagamise vahendid. me peame tagasisaatmise ja varjupaiga menetluses jälgima, et kõiki inimõigusi jälgivad äh, riiklikud asutused, kohtud kõik need kohalduvad äh, tagasivõtulepingutele, tagasisaatmise otsustele ning üks prioriteet tulevikus on parandada reintegratsiooni ja vabatahtliku tagasipöördumise äh, protsessi. ning loomulikult äh, me peame tagama, et lapsed, kes naasevad kolmandatesse riikidesse, et nende heaolu jälgitakse ka nõuete kohaselt aitäh DigiHome'i esindajatele. nüüd ma teen ettepaneku, et te annaks oma parima selleks, et tutvustada järgmist kahte ühisarutelu punkti nii lühidalt kui võimalik. ja palun, proua Pärjat, kas te tutvustaksite võimalikult lühidalt Valgevene ja Euroopa Liidu tagasivõtulepingut ning viisade väljastamise toimikut? ja siis saavad ka raportöörid sõna. Back to you, but make a summary. jaa, äh, tõesti, sõna on uuesti teil, kuid palun äh, võtke see asi kenasti kokku, ärge väga äh, pikalt rääkige. jah, teen lühidalt. nagu te teate, siis ähm, ähm viisa mm, väljastamise lihtsustamise lepingu ja tagasivõtulepingu läbirääkimised võtsid päris palju aega, umbes viis aastat äh, kuid eh, need kokkulepped eh, said eh, lõppvormi juunis aastal kaks tuhat üheksateist seal on ära toodud kõik meie püüdlused, mida me oleme teinud selleks, et parandada Valgevene inimeste liikumise äh, sujuvust. nagu te teate, siis Valgevene on idapartnerlusriikidest viimane, äh, kus äh, viisade väljastamise lihtsustamise leping ja tagasivõtuleping ei ole veel jõus. tegemist on standardse Euroopa Liidu poliitikaga, et viisade väljastamise lihtsustamise leping käib käsikäes tagasivõtulepinguga. mõne sõnaga tagasivõtulepinguga Liidu lepingust. mis puudutab tagasivõtmist, siis statistilised andmed näitavad, et tegelikult Valgevene ja Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on hea koostöö olemas, ehk siis äh, värskelt allkirja saanud äh, kokkulepe Euroopa Liidu ja Valgevene äh, Vabariigi vahel seoses riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtuga sisaldavad standardseid elemente, Eh, mis on teistes lepingutes ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, see hõlmab eh, riiklikku kohustust võtta tagasi kõik eh, oma kodanikud ja endised kodanikud, kellelt on ära võetud oma kodakondsus või kes on sellest loobunud see kehtib ka perekonnaliikmete kohta, sõltumata nende äh, kodakondsusest ja seal on ka kohustus äh, võtta kolmandate riikide kodanikke ja kodakondsusega inim-, kodakondsuseta inimesi tagasi. see on seotud kaheaastase äh, üleminekuperioodiga lisaks tuleb identifitseerida dokumentidega ebaseaduslikud sisserändajad ja seal on ka äh, kuupäevad tagasivõtu äh, avalduste kohta, kiirendatud menetlused ähm, tagasivõtmiseks äh, seoses maismaapiiriga liikmesriigid saavad ära kasutada ähm, Valgevene kodanike tagasisaatmiseks äh, reisidokumente ja kui reisidokument ei ole Kuubaks äh, väljastatud Valgevene poolt ja seal on ette nähtud ka sätted äh, transiittegevusteks ja seal äh, on ette nähtud ka ühine tagasivõtukomisjon, et vaadata, kuidas seda lepet ellu rakendada mis puudutab äh, viisade väljastamise lihtsustamise lepingut, siis selle eesmärgiks on ilmselgelt äh, viisade väljastamine lihtsustamise lühiajaliseks äh, reisimiseks Valgevene kodanikele ja Euroopa Liidu kodanikud saavad viisavabalt kolmekümneks päevaks Valgevenesse minna Minski lennujaama kaudu ja me võime siin rääkida kahest rühmast inimestest, või, või sätetest äh, need, mis puudutavad kõiki inimesi äh, ja teised, äh, mis puudutavad teatud taotlejaid sõltuvalt nende reisi otstarbest, ametlike delegatsioonide liikmed, kodanikuorganisatsioonide esindajad, üliõpilased ja nii edasi, ajakirjanikud ka näiteks. viisate tasud on vähendatud kolmekümne viiele eurole, lühemad kuupäevad otsustamiseks, reegliks on siin umbes kümme päeva, lisaks sellele sellele eh, võimalus kasutada mitmekordseid viisasid, eh, mis kehtivad kuni viis aastat. Eh, lisaks üks lisadokument vaid kategooria kohta taotlusele ning Eh, siin on ära toodud ka erinevate taotlejate kategooriad. Eh, siin see lepe eh, ütleb ka, et mõlema poole poolt biomeetriliste passide omanikud saavad erandeid lühiajaliste viisade kontekstis. pärast seda, kui nõukogu neljateistkümnendal oktoobril ja üheksateistkümnendal detsembril need heaks kiitis, kirjutas Elva Johanson komisjoni nimel sellele alla ning äh, Valgevene vastavad ministrid samamoodi äh, ja seda siis kaheksandal jaanuaril kaks tuhat kakskümmend Brüsselis. ja mina toetan seda, mida raportöörid on äh, välja pakkunud ja ma loodan, et Euroopa Parlamendiga läheb nõusoleku menetlus kiirelt selleks, et need kaks kõnealust lepingut saaksid võimalikult kiirelt toimima hakata. suur aitäh! suur aitäh selle äh, ettekande eest, proua Parja, ja nüüd kuulame ära raportöörid ja tegelikult peaksid ka variraportöörid sõna saama. niisiis, palun. Äh, kõigepealt saab sõna härra Vitanov tagasivõtulepingu osas. suur aitäh, ma püüan lühidalt teha ja ma püüan mitte korrata seda, mida juba öeldud on ma ei hakka siis äh, välja tooma neid võtmetähtsusega sisulisi elemente, sellepärast et need juba mainiti siin ära. tahaksin aga omalt poolt siiski mingeid asju rõhutada. nagu äh, siin mainiti, on Valgevene ainus idapartnerluse riik, kellega Euroopa Liidul veel ei ole tagasivõtulepingut. see leping sõlmiti äh, või, või kirjutati alla kaks nädalat tagasi, see on esimene ametlik äh, leping Euroopa Liidu ja Valgevene vahel mis tahes teemal. partnerluse koostöölepe oli, mis üheksakümne viiendal aastal küll alla kirjutati, kuid äh, Valgevene ei olnud pühendunud demokraatia ja põhiõiguste kaitsele ja seetõttu seda lepet Euroopa Liidu poolt ei olegi ratifitseeritud. ja nüüd praeguses kontekstis me peame mõistma, et selle lepingu allkirjutamine on väga oluline märk olukorra paranemisest ning vaatamata väljakutsetele või just väljakutsete tõttu, mis meil on ka idapartnerlusriikidega, on see kõik väga tähtis, kui meie neile abikätt ei ulata, siis teised seda tõenäoliselt teevad meie asemel aga ma tahaksin rõhutada inimõiguste austamise olulisust, see on väga tähtis, kui me räägime tulevastest suhetest Valgevenega ja mul on siin ka äh, äh, komisjonile küsimus, äh, millist rolli inimõiguste küsimus on läbirääkimistel mänginud, eriti võttes arvesse asjaolu, et Valgevene on endiselt ainus riik, kes kasutab surmanuhtlust ja ma tahaksin ka parlamendi rolli äh, rõhutada äh, nende lepete rakendamise üle järelevalve teostamisel. Äh, vastavalt kokkuleppe artikli üheksateist ühine tagasivõetukomisjon koosneb komisjoni esindajatest ja liikmesriikide ekspertidest ja selles kontekstis tuleb veel midagi ette võtta selleks, et tagada, et parlament oleks ka kaasatud sellesse töösse. ja äh, see, mida me eelneva aru, punkti arutelul kuulsime, on heaks lähtepunktiks, aga äh, meil oleks vaja ühise komisjoni loomist tulevaste lepete jaoks. suur aitäh, härra Vitanov! ning äh, kuna variraportööride nimekiri on nende mõlema raporti puhul üsna sarnane, sest et nad on nii tihedalt omavahel seotud, siis nüüd annan sõna härra Hakkavile, palun. jah, suur aitäh. Äh, see on tõesti väga oluline teema. me teame, et äh, Valgevene, meie idapoolne naaber, peab veel palju ära tegema demokraatia ja inimõiguste kaitse vallal, aga äh, viisade väljastamine lihtsustamine mine aitab sellele kaasa, sellepärast et see toob kaasa tihedamad suhted kodanikuühiskondade vahel äh, ning äh, edendab ka inimõiguste kaitse arengut. Äh, proua Foila Kožu on mind aidanud selles töös väga palju, kes on Valgevene teemaline ekspert ja see raport on väga pika ajalooga, nagu äh, või see lepe on väga pika ajalooga, nagu komisjoni esindaja ka ütles, aastal kaks tuhat kümme alustati selle teemaga, eh, ehk siis see on kestnud üle viie aasta juba. väga hea selgituskiri eh, on siin ka, kelle, mille, mille kirjutas proua De Silva Costa ja siin on Äh, uued äh, punktid, äh, kümnepäevane tähtaeg ehk siis kiirem protsess, siis on paika pandud tasu ja erandid teatud inimkategooriatele, lastele ja nii edasi, palju lihtsam viisade taotlemise protsess, aga me peame mõistma, et Euroopa Liit ei hakka neid viisasid välja andma. viisasid hakkavad ikkagi välja andma liikmesriigid ja see tähendab seda, et meil on oluline siinkohal ühine raamistik liikmesriikidele ja kogu see see äh, protsess äh, võib peatuda, kui inimõiguse, inimõiguste rikkumiste teemad esile kerkivad. aga me tõesti loodame selle lepinguga aidata kodanikuühiskonda ja parandada neid teemasid. variraportöörid kohtusid eelmisel nädalal ning kuus seitsmest fraktsioonist parlamendis on öelnud, et nad toetavad seda äh, dokumenti ning märtsis me siin komisjonis hääletame seda e, ja täiskogu Strasbourgis ka märtsis. mul on väga kahju sellest, et mina seal kõnelda ei saa, sest et e, noh, Brexit leiab aset ja mina enam siis parlamendisaadik ei ole. loodetavasti te leiate hea uue raportööri, aga ma kindlasti jälgin arenguid televisiooni kaudu ning äh, mul on väga hea meel olnud äh, selle üle, et ma olen olnud selle komisjoni liige ja et mul on selle dokumendi kallal olnud võimalik töötada. suur aitäh, härra Fukk. nüüd saavad sõna variraportöörid. ja nad saavad äh, sõna mõlema dokumendi kohta. kõigepealt härra Plaga Rahvaparteist, kes on ise ka kohal, palun, sõna on teil suur aitäh, lugupeetud esimees, mina kõnelen tegelikult siiski härra Plaaga nimel, ütleb härra Bogdan. no teil on siin mõlemad nimesildid ja ma ei saanudki aru, kes te nüüd lõppude lõpuks olete. nii, nii. ma kõnelen rumeenia keeles ma tahaksin tänada härra Viitsenovi eh, selle raporti eest. rahvapartei toetab Valgevene ja Euroopa Liidu vahelist tagasivõtulepingut nende inimeste puhul, kes riigis ebaseaduslikult elavad. Eh, liikmesriigid eh, on palunud äh, järjest rohkem Valgevene kodanikke tagasi võtta, vaatamata sellele, et lepingut siiani ei ole olnud. Äh, üheksakümmend kaheksa protsenti, vabandust, kaheksakümmend üheksa protsenti äh, on juba edukalt läbi viidud ja loodetavasti see protsendimäär tõuseb pärast lepingu ametlikku sõlmimist. tahaksin tänada ka härra Hõpki ettekande eest, Rahvapartei on nõus selle tekstiga, mis puudutab Euroopa Liidu ja Valgevene Vabariigi vahelise viisade välja väljastamise lihtsustamise lepingut. kui vaadata viisade väljastamise keeldumist aastal kaks tuhat kaheksateist Valgevene kodanikele, siis eh, tegelikult me räägime siin ainult null koma kolmest protsendist. Eh, kui me võrdleme seda üheksa koma kuue protsendiga, mis on eh, tavaline keskmine, me mõistame, et inimõigustega on probleeme Valgevenes, aga ka Ida-Euroopa riigid, kes praegu äh, on Euroopa Liidu liikmesriigid, üheksakümnendatel äh, kogesid samu probleeme, aga praeguseks on neist saanud toimivad demokraatiad ja seda äh, suuresti tänu sellele avatusele, mida toona Euroopa Liit nende suhtes üles näitas. kui olukord Valgevenes hullemaks läheb, on Euroopa Liidul alati võimalik need lepped peatada, millest me täna räägime, aga loodetavasti seda ei juhtu. aitäh! suur aitäh, proua Strik äh, Roheliste nimel, sõna on teil. ma teen väga lühidalt äh, ma olen juba üldisi mureküsimusi siin tõstatanud, aga kui vaadata äh, tagasivõtulepingut Valgevenega ja ma tahaksin tänada härra Vitanovi koostöö eest, mis oli väga hea Äh, siis ma tahaksin öelda, et see tagasivõtuleping äh, ei kohusta liikmesriike kõigepealt püüda kohe äh, päritoluriiki inimesi saata, siin ei ole selleteemalisi tagatisi, tagatisi ei ole ka selles osas, et nad peavad prioritiseerima ametnike leppeid ja see tähendab seda, et nad võivad mitteametlikke kokkuleppeid ka kasutada. ja lisaks on kiirendatud menetlus, mis muudab selle protsessi ka riskantseks, kuna tagatisi ei ole piisavalt ja parlamendi kaasatus ka. praegusel hetkel on nõukogupoolne mandaat, lisaks sellele on meil muidugi alusleping jah, aga äh, ma tahaksin komisjoni üles kutsuma äh, kaasama ka meid juba mandaati, et me oleksime algusest peale kaasatud ja nagu komisjon ütles, siis inimõiguste ei ole siin kaalul tegelikult, äh, et varjupaigamenetlus on juba paigas mina tahaksin öelda, et tagasivõtulepingud ja mitteametlikud partnerlused, eh, nende eesmärgiks on ju ka ebaseadusliku sisserände ärahoidmine, ehk siis piirikontrolli ähm, tugevdatakse ning inimesed jäävad transiitriikidesse teel Euroopa Liitu ja seetõttu me tahame, et inimõiguste olukorda eh, sellise koostöö puhul eriti silmas peetakse, aitäh! suur aitäh äh,! härra äh, Vanden Priishet äh, ID e fraktsiooni variraportööri siin ei ole, kas keegi soovib tema nimel kõneleda? kui ei, siis ma annan sõna proua Višnevskale, kes ECR-i esindab. suur aitäh, lugupeetud esimees. ECR toetab tagasivõtulepingu sõlmimist ning ka viisade väljastamise lihtsustamise lepingut. meie jaoks on tegemist poliitiliselt positiivse signaaliga, mis on siis välja saadetud Valgevene suunal. me tahame süvendada kultuurilisi, hariduslikke ja teaduslikke suhteid selle riigiga ning see võimaldab inimeste vahelisi kontakte lihtsustada. palju aega meil ei ole ja seetõttu ma tahaksin väga lühidalt teha, tänan härra Hukki ja Vitanovit koostöö eest, aitäh! suur tänu. nüüd kuue nimel saab sõna kolleeg Rego, aga teda ma siin hetkel ei näe. kas on keegi teine, kes kuuest sõna soovib? tundub, et mitte. härra Breyer, kes on siin, äh, on ka teise äh, dokumendi raportöör, mis puudutab siis viisasid. kas teie soovite midagi öelda? suur aitäh, lugupeetud esimees. ka eh, mina tahaksin, eh, nagu kolleegid on juba ka öelnud siin, et eh, Valgevene on diktaatori võimu all olev riik, see on veel ainus riik meie piirkonnas, ehm, kes kasutab surmanuhtlust ja seda viiakse läbi lasuga pähe. Te võib-olla ei tea seda ja e, e, eelmisel aastal öeldi, et inimõiguste olukord on stabiilne ja rahulik, kuid eh, seal on siiski suur, suuri puudujääke ja paranemise märke pole näha ja see on eh, midagi, mis valmistab eh, suurt muret ja tegelikult on veel paika pandud meetmeid ajakirjandusvabaduse ja sõnavabaduse piiramiseks, mis on hirmutav. Human Rights Watch on oma iga-aastases raportis öelnud, et Äh, Valgevene endiselt äh, represseerib äh, kodanikuühiskonda ja nende hääli ja ajakirjandust. meelevaldselt on kohtu alla antud paljusid ajakirjanikke ja vahistatud on rahumeelseid protesteerijaid ja see kõik on väga murettekitav, aga olles seda kõike öelnud, loodan ma siiski, et viisade väljastamise lihtsustamise leping parandab olukorda, muudab selle avatumaks ja aitab seda muutuda, kaitseb ka inimõiguste kaitsjaid ja sel põhjusel ei ole me selle viisade väljastamise lihtsustamise leppe vastu, aga me tahaksime Valgevenele äh, väga äh, jõuliselt meelde tuletada, et oluline on põhiõigusi austada ja ka demokraatia põhimõtetest tuleb kinni pidada. aitäh! suur aitäh, nii palju siis variraportööridest, nagu prooverijate näinud olete, siis äh, me räägime Valgevenest, kurikuulsast Valgevene režiimist ja loomulikult me oleme mures selle olukorra pärast, demokraatiat seal ei ole, põhiõigusi, õigusriiklust ei austata. Äh, president Lukašenko on pukis olnud äh, alates nõukogude aegadest. Äh, ta on endiselt äh, seal ja tõesti olukord on väga murettekitav. tagasivõtmine ja on väga oluline, aga jah, me peame mõistma, et me räägime Valgevenest. härra Hukk ja härra Vitanov on variraportöörid ka nende seotud failide osas ja ma arvan, et Äh, kuulame ära, mis neil selle kohta öelda on, härra Vitanov, palun. suur aitäh, olen nüüd variraportöör teise äh, teema osas ja võtan nüüd selles rollis sõna. tahaksin öelda, et nõukogu äh, on olnud sellisel seisukohal, et kaks lepingut, tagasivõtuleping ja viisade väljastamise lihtsustamise leping käivad käsikäes. komisjoni statistika on näidanud, et Valgevene on riik, kus on äh, kõige äh, rohkem heaks kiidetud Schengeni viisasid äh, inimese kohta ja kõige vähem on keeldumisi ja uus viisaeeskiri jõustus ja viisade tasusid on vähendatud. see viisade väljastamise lihtsustamine näeb, lihtsustamise lepe näeb ette kolmekümne viie eurost tasu ja me tahame Eh, nende kahe failiga võimalikult kiiresti edasi liikuda, eh, sest et eh, mida kauem me viimitame sellega, seda kauem peavad inimesed maksma kõrgemaid tasusid. ja ma tahaksin tervitada härra Huki hinnangut äh, selles osas, mis puudutab inimestevaheliste kontaktide edendamist, see on väga oluline ähm, teaduslikuks, ähm, majanduslikuks äh, ja, ja kultuuriliseks äh, vahetuseks, aitäh. härra Hukk, palun. Äh, suur aitäh, ma olen kolleegiga nõus. väga oluline nende kahe teemaga koos tegeleda, sellepärast et viisade väljastamisega me anname inimestele õiguspärase võimaluse Euroopa Liitu külastada ning teine leping puudutab tagasivõttu äh, ja see kehtib siis siis või tuleb mängu siis, kui äh, on äh, probleeme inimestel siin ebaseadusliku viibimisega Äh, ning äh, ka äh, meie kodanikud saavad legaalselt käia Valgevenes ning on võimalik probleemide korral ka kaitsta neid inimesi meie poolt, nii et tegemist on väga oluliste edusammudega mõlema dokumendi osas, suur aitäh! nii, annan teile nüüd uuesti sõna lõppkommentaarideks, proua Pari, et oleme oma ajakavast maha jäänud et palun, kui võimalik, siis äh, võtke palun oma vastulause kokku nii raportööridele kui ka variraportööridele ja teen lühidalt, äh, tahaksin lihtsalt öelda paar sõna teema kohta, äh, mis meile kõigile muret valmistab, selleks on inimõigused. muidugi tagasivõtu lepingu teema ei mõjuta kuidagi eh, õigusi ja kohustusi, eh, mis tulenevad rahvusvahelisest õigusest. Eh, ja viisa lihtsustuskokkulepe, see sisaldab preambulas ka seda sätet, et mõlemad osapooled peavad kinni demokraatlikest põhimõtetest ja inimõiguste põhimõtetest, ühtegi, ühtegi teise lepingusse sarnasesse ei ole Euroopa Liidu poolt seda sisse toodud. aga nüüd me püüdsime siiski keskenduda inimõiguste kaitsele. aitäh. aitäh selle eest, et te niivõrd äh, äh, täpselt vastasite, et see ta-, võimaldab meil natukene kiiremini edasi liikuda, meil on muidugi veel üks äh, teema, millega me peame tegelema, äh, uimastite teema. aga tahaksin teid tänada selle eest, et tulite oma uues, äh, uuel ametikohal siia meie ette e-, esinema. kindlasti kuulete meist veel ja meie teistki. aitäh! <laughs> I can. You need to manage. I can see that. Thank you so, so much. now, please, let's proceed, as I said. jätkame, nagu öeldud, oleme me ajakavast maas. ja tegeleme nüüd edasi tundliku teemaga, mille saime eelmiselt parlamendi koosseisult palun vaikust that is the most relevant. see on äh, väga oluline teema, see puudutab äh, koostööd äh, kriminaalasjus ja elektroonilisi tõendeid. ja raportööriks on kolleeg Sippel ja meil on ka direktiivi ettepanek Äh, siin räägitakse õigusliku e-, esindaja määramisest, äh, tõendite kogumisest kriminaalmenetluses. nii et e-tõendid ja õigusliku esindaja määramine e. evidence in judicial proceedings in criminal matters. Let's see et kuulame siis raportööri ja variraportööre, palun, proua Sipel. suur tänu. ja eelkõige tahaksin tänada variraportööre, kes tegid äh, kõvasti tööd selle teemaga ja muudatusettepanekutega. novembri lõpuks saime kaheksasada nelikümmend üks muudatusettepanek, äh, panekut sellele eelnõule ja direktiivile veel üle kahesaja ja kõik äh, äh, keeleversioonid on nüüd säädaval ja kui me vaatame seda, kui palju oli muudatusettepanekuid, kui palju kolleege sellega töötas ja vaatame ka selle sinu, siis äh, on kak-, selguvad siin kaks asja, esiteks huvi selle teema vastu on väga suur kõikide fraktsioonide ja rahvuste poolt ja võib-olla veelgi olulisem on ära märkida see, et äh, valdav enamik on selle poolt, et äh, õiguskaitse ning põhiõiguste kaitse vahel leitaks parem tasakaal, ehk siis teisiti öeldes, äh, valdav enamik kolleegidest ei toeta komisjoni ettepanekut sellisel kujul, nagu ta meie ees on, mille eesmärgiks on luua mehhanism, mis võimaldab ametivõimudel ühest liikmesriigist äh, nõuda igasuguste andmete paljastamist äh, teenuse osutajalt äh, ilma selleta, et antaks äh, kõnes olevale riigile infot täpsemalt selle taotluse kohta või siis anda infot sellele isikule või et tal oleks võimalik nende andmete avalikustamise vastu äh, protestida. nii et me peame vaatama seda, milline on te-, teadu-, teenuse osutaja staatus ja kolleegid soovisid, et ka enam see riik, kus asjasse puutuv isik alaliselt resideerub, saaks sõna sekka öelda. ja kõrvalepõikena ütleksin ka seda, et vastavalt komisjonile see tegelikult on vajalik ainult väga piiratud juhtudel. komisjoni ettepanek põhineb artiklil kaheksakümmend kaks ja see põhineb vastastikusele usaldusele, vastastik äh, usaldus on Euroopa koostöö nurgakiviks, kuid seda ei ole võimalik ülevalt poolt peale suruda. ja seda ei saa pimesi uskumisena, usaldamisega mm, seostada. me ei räägi siin ainult artikkel seitsme rakendumisest, ähm, vaid äh, see puudutab tegelikult kõiki liikmesriike ja kuulsin, et ka Ameerika Ühendriigid on äh, mures äh, selle pärast, kui me asume kõigi liikmesriikides niimoodi usalduma. artikkel kaheksakümmend üks räägib ka õigusalasest koostööst kriminaalasjades, kuid komisjoni eesmärk, ettepaneku eesmärk on tuua sisse täiesti uus tõlgendus et saab taotluse sisse anda ametiasutus ühest liikmesriigist äh, eraõiguslikule üksusele teises riigis. Äh, hoolimata meie jõupingutustest seda süsteemi harmoneerida, me näeme, et kriminaal äh, õiguslikud režiimid on väga erinevad, erinevad karistused, erinev äh, õiguskaitseorganite töö, erinev tõendite kogunemine ning andmete edastamise osas on praktika väga erinev liikmesriigiti. ja kui me räägime ka seda, et me justkui nihutame teatud äh, vastutuse nüüd äh, era-, avalikult sektorilt erasektorile ja seetõttu oleme meie välja pakkunud äh, lisamehhanismi niimoodi, et eh, liikmesriigil on võimalik keelduda eh, selle taotluse täitmisest, eh, mille kohta ei ole piisavat infot antud, oleks ainult loogiline, et õiguskaitseorganitel oleks võimalus olla teadlik ka uudest äh, Ähm, kuritegude toimepanemise mustritest, olgu siis tegemist ähm, nende riigis või ka mujal Euroopa Liidus. ja vaadates äh, ka kolleegide arvamusi, näen, et paljud kolleegid on minuga ühel nõul. kuid küsimus on ka see, kuidas äh, kujundada sellist äh, ähm, nõuet ja kuidas tagada õiguskaitse ning põhiõiguste kaitse vaheline ta-, tasakaal et see mehhanism kindlasti käib käsikäes äh, koos äh, teiste muudatusettepanekutega, mis välja pakuti, mis puudutab andmekaitset, äh, menetluslikke garantiisid, andmete säilitamise pikkuse perioodi ja nii edasi. on ka terve rida küsimusi, mis puudutavad turvalisi kanaleid andmete edastamiseks. nii et see kõik on praegu meie ees laual ja tahaksin äh, nüüd paluda, et ka variraportöörid enda äh, seisukohta tutvustaksid. aitäh, proua Sippel. Äh, see on tegelikult väga tundlik teema. Te võtsite kokku vahe nõukogu ning parlamendi seisukoha vahel ja see on põhjuseks ka nii suurele hulgale muudatusettepanekutele, aga nüüd kuuleme, äh, kas äh, on siin mingisugust äh, mänguruumi seal nendest raskustest üle saada. rahvapartei kõigepealt, härra Leners kõigepealt. suur tänu, meie variraportöör on härra Romero, tema kahjuks ei saa praegu siin olla ja seetõttu äh, edastan tema seisukohad, tema esitas üheksakümmend neli muudatusettepanekut, äh, tagamaks selle, et saavutatakse tasakaal äh, selle vahel, et oleks toimiv tõhus mehhanism, kuid samas oleks õiguskindlus ning tagataks põhiõigused digitaalteenuste osutajatele. härra Romero mainis seda, et siin peaks olema teatud äh, perioodi äh, piiratus kaks kuni kolm aastat, äh, näiteks lapspornograafia puhul on siin see piirang kaks aastat Prantsusmaal, nii et siin me peaksime jääma kolme aasta juurde, et tagada tasakaal menetluse tõhususe ning proportsionaalsuse põhimõtte vahel, nii et raportöör pakub selle tõsta viie aasta peale, kuid Romero seisukohast see tooks endaga kaasa terve rea muid rikkumisi, näiteks kriminaalses võrgustikus osalemine Belgia puhul, ka vastastikune õigusabi küsimus tõstatus siin, karistamatuse risk tõsiste kuritegude puhul. kui räägime nüüd teavitamissüsteemist, kas see puudutab siis äh, tehingute äh, andmeid äh, ja see peaks puudutama ainult neid juhte, kus isikul on alaline elukoht just selles riigis. siin peaksid olema ka vastuväite esitamise võimalused, tingimused kümneks päevaks ja vastuväite esitamiseks peaksid olema siis väga piiratud kindlad põhjused peaks olema võimalik äh, ka jõustavale ametiasutusele äh, kontrollida neid äh, vastuväite esitamise põhjuseid. raportöör siiski soovib, et oleks süstemaatiliselt võimalik kontrollida siis iga selle taotluse puhul seda. ja selle tulemusena härra Meero leiab, et äh, võrreldes EIO äh, standarditega võib see olla palju äh, mahukam, et võib tulla tuhandeid taotlusi teatud liikmesriikidel ja see ületaks haldussuutlikkuse konkreetses riigis ja kui siin on kaheksa tundi äh, hädaolukorras vastamiseks ette nähtud äh, võrreldes kuue mm, tunniga, mille pakkus välja komisjon ja see erineb ka äh, raportööri poolt pakutuks. härra Meelo, jääb ootama kompromissettepanekuid nii kiiresti kui võimalik ja ta sooviks, et, ta võiks öelda seda, et Rahvapartei jaoks äh, peaksid olema need äh, andmekategooriad väga selgelt äh, paika pandud äh, selleks, et teo toimepanija võimalikult kergesti oleks identifitseeritav. ta leiab, et me kõik jagame ühtset eesmärki, et saaks tõhusamalt, kiiremini kuritegevuse vastu võidelda, et saaks kiiremini e-tõendeid kätte, kuid samas peetaks kinni ka põhiõigustest, et et äh, mänguruum on siin oluline äh, märksõna ja hakkame siis manööverdama. härra Köller, uueneva Euroopa nimel tahaksin äh, meie raportööri tänada töö eest selle teemaga, tahaksin tänada kolleege ja variraportööre, kes on selle teemaga nii palju vaeva näinud ja väga palju on veel muidugi veel ära teha. see on tegelikult vägagi Euroopa-meelne instrument, põhimõtteliselt puudutab äh, see äh, usaldust, kuivõrd me usaldume äh, teisi liikmesriike, et nemadki põhiõigusi, põhiõigustest kinnipidamist tagavad ja kuivõrd me ühist turgu usaldame. nõustun Rahvapart-, teiega, et meil on kindlasti vaja EIO kõrvale palju tõhusamad vahendid äh, kuritegevuse vastaseks võitluseks, äh, kuid samas ei tohiks me kuidagi äh, teenuste turgu tõkestada. nõustun ka sotsiaaldemokraatide raportööriga, et teatud juhtudel on võimalik neid meetmeid kuritarvitada, siin võivad ohtu sattuda põhiõigused ja meil on vaja palju tugevaid, tugevamaid garantiisid selleks, et kuritarvitusi vältida ja nõustun ka roheliste ja kuuega, et see teavituste süsteem iseenesest ei äh, anna meile neid tagatisi, mida me sooviksime. ja seetõttu ma olen välja pakkunud muudatusettepanekud, mis võtavad arvesse need vajalikud äh, tagatised ja samas äh, ähm, kujundavad tõhusa töövahendi ja tahaksingi keskenduda nendele küsimustele, mis Euroopa-meelsed fraktsioonid on välja toonud, et me ei peaks mitte ainult seda isikut identifitseerima, me peame vaatama seda, kas äh, on tegemist tõepoolest piiriülese juhtumiga, see puudutab ka serverit ja kas äh, see kuidagi on seotud artikkel seitsme menetlusega. kui me piirame need juhtumid ainult äh, piirisiseste juhtudega, kus eh, meil on võimalik isikut tuvastada ja siis oleks artikkel seitsme riikidel säilitamise kohustus ja oleks kuidagi kokkulepe ka teatud elukutsete, näiteks ajakirjanike eh, osas, siis oleks hea äh, lahendus, üheksakümmend üheksa protsenti juhtumitest äh, siis äh, langeksid selle määruse rakenduse alla. ja ma nõustun ka sellega, et meil on vajadus ja me peame looma IT-süsteemi, mis selle süsteemi toimimise tagaks ja meil peavad olema võimalikult turvalised kanalid ka identifitseerimiseks nii saaksime laiapõhjalise enamuse leida siin parlamendis. ma arvan, et kindlasti on triloogide, triloogil väga rasked läbirääkimised veel ees, kuid jään ootama äh, võimalust leida kompromissi selles küsimuses. härra Lagorinski Roheliste nimel, palun, ja suur tänu. tahaksin tänada raportööri äh, selle väsimatu töö eest Eh, see on ehm, laiaulatuslik fail. ja tegelikult eh, eh, ongi see no,, eeldabki see väga suurt tööd, mida proua Sippel väga hästi teeb. põhiliselt võib öelda, et me toetame, me seda, et ähm, õiguslik esindaja võetakse samuti siia määrusesse sisse, see mõiste, kuid äh, lisaks sellele on meil vaja veelgi suuremat äh, äh, selgust ning õiguskindlust protsessis osalejatele näiteks menetlus, menetluse korra osas. alustagem sellest, et tegemist on meil andmekategooriatega, mille on välja pakkunud raportööd raportöör äh, näiteks äh, sisuandmete osas äh, e-privaatsuse failist on tegelikult liiga piiratud elektroonilise kommunikatsiooni ähm, teemaga. ja veel üks oluline teema on see täidesaatev riik. meie pakuksime välja teatud astmelise lähenemise, mis aitaks seda menetlust selgitada. kõigepealt, kus seda infot säilitatakse, sest tegelikult seal teda ju ka töödeldakse. nii et seda peaks äh, siis äh, kõigepealt arvesse võtma. ja siis vaatame äh, seda, kus on alaline tegutsemiskoht. siis vaatame Äh, ettevõtete teisi tegutsemiskohti võimalik, kui võimalik, siis teistes liikmesriikides ja lõpuks alles viimase abinõuna pöörduma õigusliku esindaja juurde. ja see on ka äh, see, mida kasutati, sellist lähenemist äh, Microsofti juhtumi puhul ja tahaksime ka äh, täpsustada selline, milline on ametivõimude roll. raportöör pakub välja, et täidesaatval äh, asutusel peaks olema võimalus sekkuda teatud aja jooksul, kuid me teame, kuidas ametivõimud äh, töötavad, me teame, kuivõrd suur on nende töökoormus. hea me-, meel on näha seda, et Rahvapartei esindaja seda mainis, et kohtuasutused tõepoolest äh, on ülekoormatud ja teatud juhtumitel nad ei taha teavitada või ei saa teavitada selle aja jooksul äh, teisi osalejaid ja nii et me peame liikuma sügavamale. ja kui me siin piirduksime ainult artikkel seitsme riikidega, siis äh, see jätaks võimale või kõrvale teised riigid. see oleks liiga kõrge lävend, meil on probleeme äh, Äh, usaldusega, seda kuulsime Zagrebis äh, justiitsministrite kohtumisel eelmisel nädalalgi. ja me ei räägi siin ainult kahest riigist, mille osas on algatatud ähm, artikkel seitsme menetlus, nii et me peaksime põhiõigustest kinnipidamise tagama, kui äh, ametivõimud otsustavad mitte sekkuda, siis meil on vaja täidesaatva asutuse tegutsemist eh, ja samuti see, kuidas eh, teatud e-, elukutsete esindajate, näiteks ajakirjanikega toimida. meie pakuksime eh, vältida materjali kustutamist, mida võib kasutada süüdistuse esitamiseks ettevõttele, kui ehm, me räägime eraõiguslikele teenusepakkujatele, siis see ei peaks olema esiplaanil kui nendega rääkida, siis koorub selgelt välja see, et nad äh, peavad saama otsustada, kas tegemist on kuritarvitusega, kui neilt mingeid andmeid nõust-, nõutakse, siis nad saaksid lisateavet taotleda, enne kui nad äh, otsuse teevad või siis pöörduvad äh, ametivõimude poole Ehm, see, selle taotluse täitmisest äh, keeldumine, äh, see on Euroopa äh, uurimismäärusega seonduv küsimus ja see on põhimõttelise tähtsusega meie jaoks. E-tõendite juhtumid on erijuhtumid selle uurimismääruse, Euroopa uurimismääruse puhul ja see näeb seda ette, et äh, võetakse hiljem see kõik, äh, integreeritakse see kõik EIO raamistikku. veel mõned märkused, mis ei ole ehk nii kriitilised, kuid me äh, räägime alati kriitilisest infrastruktuurist tõendite vastuvõetavuse puhul. ja meil on ka küsimus Euroopa Kohtust, mis juhtub siis, kui tõendite lubatavus äh, täidesaatvas riigis ja selles riigis, mis seda, selle taotluse on esindanud, on erinev. ühel pool on see lubatav, teises riigis mitte, kuid tõnd-, tõendid on juba esitatud näiteks, et nii et see on küsimus, mille me peaksime lahendama. et üldiselt öeldes on meil artikkel seitsme menetlusega riigid, meil on eh, kohtuvõimude vaheline usaldamatus teatud riikide vahele ja praegu, kui anname nendele ametivõimudele, kellega meil on äh, usalduse puudumine, anname neile laia et, äh, õigused, siis see ei ole midagi, mida me peaksime kergekäeliselt otsustama ja me ei räägi siin juhuslikust äh, juhtumist, kus andmed on Äh, ühes riigis ja kurjategijad teises riigis, äh, äh, näiteks Slovakkia puhul, kus siis säilitatakse andmeid Axel Springleri juures Saksamaal, nii et see on kõik väljaspool Slovakkiat. ja ma ei leia, et see oleks niimoodi juhuslikult. nii et mõelgem siiski pikemalt järele, kui me selle, enne kui me sellega edasi läheme. The floor goes to you representing ID in this file. ID esindaja suur aitäh, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada äh, raportööri ja variraportööre, see teema on väga tehniline ja keeruline, nagu siin öeldi, aga see on ääretult tähtis ja sellel on praktilised tagajärjed inimestele ja see aitab meil võidelda kuritegevuse vastu. Äh, see äh, tekst, mille äh, raportöör on koostanud, muudab suurel määral komisjoni ettepanekut ja on tasakaalustatum ja seetõttu eelistatum. meie oleme kuusteist muudatusettepanekut esitanud, mille eesmärgiks on instrumendi tõhusust parandada, näiteks andmete säilitamise valdkonnas eh, ning eh, selles osas, mis puudutab seda, kuidas erinevaid õigussüsteeme ja nende fragmenteeritust paremini arvesse võtta. Eh, rahvapartei kolleeg tsiteeris juba paljusid olulisi teemasid, ei hakka neid kordama, aga ma tahaksin mm, juhtida tähelepanu sellele, et tundub, et et äh, siin äh, tahetakse anda äh, võimalus ametitel kasutada võimalikult kiiresti ametiasutustele infot, et seda kasutada ja me peame tegema tihedat koostööd õiguskaitseorganitega ähm, Mm, tehnoloogiliste edusammude ja inimõiguste vaheline tasakaal peab olema ka tagatud ja eh, meil on vaja ühtset lahendust eh, selles vallas. Eh, ka karistuse piiratused või, või piirangud, selles osas ma leian, et Euroopa Komisjoni ettepanekud on eelistatavamad ning Mm, e, e, raportöör on ette näinud viis aastat, e, meie eelistaksime komisjoni poolt välja pakutud, ma usun, et paljud riigid jääksid selle instrumendi reguleerimise alast väljapoole teatud kuritegude vormide puhul, näiteks jälitamiskuritegu on Itaalias karistatav nelja-aastase vangistusega, aga see on ka erandite nimekirjas samas välja toodud Äh, oluline äh, on välja töötada instrument, mille kasutamine oleks kiire, aga mis oleks samas ka tõhus ja samas on vaja tagada äh, menetluses osalevate isikute huvid. Mm. aga samas me peame piirama neid eksesse, mis mõnedes praegu laual olevates muudatusettepanekutes on ära toodud mm. oluline on tagada eh, see, et eh, tõendeid saaks anda võimalikult eh, kiiresti, aitäh. ECR-i esindajad ei tundu paigal, kohal olevat, proua Ernst Kuuest. Ehm, me räägime sellest, kuidas andmed punktist A punkti B kõige kiiremini ja tõhusamalt jõuavad ja nagu eelkõneleja ütles, puudutab see seda, mida uueneva Euroopa kolleeg välja tõi, et meil on tegemist usaldusküsimusega, kuivõrd kindlad me võime olla andmete edastamisel näiteks teisele liikmesriigile, kui on tegemist inimeste põhiõigustega, isikuandmetega. ja me ei räägi mitte ainult äh, artikkel seitsme riikidest, äh, nend-, nendest muidugi eriti, kuid kui me vaatame ka teisi äh, aluslepingu rikkumisi, vaatame, kuivõrd kaua see kõik aega võtab ja kuivõrd edutud me nendes menetlustes oleme. E, ja siis hakkaksime justkui sellist vahe, instrumenti kasutama. põhimõtteliselt pean ütlema, et olen skeptiliselt meelestatud e, kogu selle e, eelnõu suhtes, aga kui me seda juba kasutama hakkame ja vaatame ka kompromissi puhul, millega me tegeleme, et see plaan siiski on, siis peame selle põhiõiguste küsimuse siiski äh, korralikult läbi töötama. ja seetõttu roheliste uueneva Euroopa kolleegide seisukohaga peab äh, nõustuma ja peame lisama veel ka seda, et siin võib tegemist olla sellise kolmeastmelise äh, stsenaariumiga, et me võime need muudatusettepaneku ka nõustuda, et meil oleksid need säilitamis äh, nõuded peab teatud andmed edastama, teatud piiravad võimalused küll on olemas, et on võimalik vastuväiteid esitada sellele taotlusele, kuid täitev asutus võib eh, siis alati nagu selle vastuväite esitada nendele eh, taotlustele, et siis me peaksime vaatama, eh, milline on siis see andmete tellija, milline, millised on need sisuandmed. et me peaksime veidi siin diferentseeritumalt äh, lähenema äh, tellija poolt äh, taotletud andmed, mille peab siis teenusepakkuja esitama, nagu ütleb raportöör, peaks täidesaatev asutus äh, nende taotlustega tegelema, aga kui näiteks ähm, tähtaegadest kinni peeta, äh, siis peaks vaatama, kuidas andmete edastamine sellistel juhtumitel välja näeb. kui me nüüd räägime sisuandmetest, äh, siis äh, seda peaks edastama ainult täidesaatvale asutusele ja meil on vaja palju suuremaid tagatisi, kui praegu siin ette nähakse raportööri poolt see täidesaatev asutus peaks siis selle otsuse langetama. peaks saama ka seda kontrollida ja võiks sellest ka keelduda, et neid andmeid edastada. nii et üldiselt me ütleme, et äh, sellise ülesande privatiseerimisega kaasnevad suured ohud. ja veel üks punkt, mida mainiksin, see puudutab kolmandaid riike äh, ja vastuolusid kolmanda riigi õigusega, siin, sellele me peaksime palju suuremat tähelepanu pöörama. oleme püüdnud äh, äh, kohustusi siin teravdada, nii nagu see oleks õigustatud, et seda üle me peaksime pikemalt järele mõtlema, me kindlasti ei tahaks äh, USA reeglitest siin kuidagi jäl-, jä-, lähtuda et siin on väga suur vahe äh, sellega, mida on selle kohta öelnud Rahvapartei ja ECR. et seetõttu me peaksime seda palju põhjalikumalt arutama. The... kuulame siis ära komisjonipoolse lühikese kommentaari, kui äh, komisjon soovib sõna võtta, sest mulle tundub, et on oluline ära kuulata seda, kuidas äh, komisjon aitab nendest, soovib nendest raskustest üle saada. palun. Uh, suur aitäh, esimees. ma tahaksin öelda, et me komisjonis väga hindame parlamendi jõupingutusi äh, saada, mm, liikuda edasi selle failiga ning me suhtume sellesse väga tõsiselt ja peame tegelikult lõppude lõpuks olema kindlad, et meil on olemas lahendused nii tõhususe kui põhiõiguste kaitseks tahaksin rõhutada viit või kuut asja. alustuseks tuletaksin meelde, et enamikul juhtudel, kui me tegeleme elektrooniliste tõenditega, mida õiguskaitseasutused soovivad, siis need kasutajad, kelle andmeid soovitakse, on andmeid välja andvas riigis. see on nii üheksakümne neljal protsendil juhtudest. seega neid juhtumeid võib lugeda riigisisesteks juhtumiteks ning ma tahaksin öelda, et need on erinevad äh, juhtumid võrreldes nendega, kus näiteks äh, läbiotsimine tuleb äh, korraldada teises liikmesriigis, kus siis Euroopa Liidu uurimismäärus pakub meile erinevaid vahendeid koostööks. elektrooniliste tõendite puhul kohalduvad teised reeglid ja loogika just ühtse turu tõttu nendele ei kohaldu traditsioonilised äh, uurimismeetmed. teiseks, teavitamine ning süsteemi struktuur sellele regulatsioonile, millega antakse juurdepääs elektroonilistele tõenditele me tahaksime meelde tuletada, et kõik lahendused, mille poole me püüdleme, Äh, on loodud selleks, et parandada juurdepääsu elektroonilistele tõenditele, mitte muuta seda koormavamaks. seega tuleks meeles pidada, et me peame, et me ei tohiks äh, otsida lahendusi, mis äh, on keerukamad või nõuavad täiendavaid kontrolle võrreldes praeguste vahenditega, sealhulgas uurimismäärusega. siinkohal me tervitame asjaolu, et mitte üheski parlamendi esitatud muudatusettepanekust ei ole kahtluse alla seadnud neid tähtaegu, mille komisjon on välja pakkunud seoses äh, andme esitamismäärusega tavapärastel tingimustel, ehk siis mitte kiireloomustel juhtudel, vaid tavapärastel juhtudel kümnepäevane tähtaeg. me tervitame seda. ning äh, me teame, et see süsteem äh, peab ka toimima nende tähtaegade raames nüüd erinevate muudatusettepanekute soov äh, piirata kohaldamisala kas sisu või tehinguandmetele või jätta välja teatud olukorrad sellest, äh, selle vahendi kohaldamisalas. me ei tahaks seda kohaldamisala liiga palju piirata, kui me tahame tõepoolest leida lisandväärtusega vahendi mille abil parandada olukorda. sellisel juhul igasugune kohaldamisala piiramine tähendab, et äh, juhtumid, mis sellest äh, kohaldamisalast välja jäetakse, äh, võib kaasa tuua karistamatuse. seega pidage seda meeles. nüüd andmete kategooriad. taaskord rõhutaksime seda, kui oluline on praktikas jätta alles need lihtsamad võimalused säilitada kõiki andmeid, mis on vajalikud kahtlusaluste tuvastamiseks. see on väga oluline osa uurimistest paljudel juhtudel ning kui me muudame selle protsessi liiga koormavaks, siis see äh, raskendab uurimist juba algusest peale, see ei puuduta mitte ainult abonendi andmeid, vaid ka juurdepääsu andmeid, äh, mille komisjon on välja pakkunud. ning äh, lõpetuseks see pole küll poliitiline märkus, vaid pigem juriidiline märkus. me oleme välja pakkunud kaks erinevat vahendit, äh, direktiivi äh, ja seda just õiguslike aluste tõttu. me tahame äh, direktiivist, kui direkt-, me vaba, kui me jätaks välja direktiivi ning üritaksime kõik direktiivi elemendid määrusesse lisada, siis see tooks meie arvates kaasa õiguslikke probleeme. nüüd süsteem, mis võimaldab äh, elektroonilisi äh, uurimismääruse edastamisi. me hea meelega tutvustaksime seda tööd, mida oleme siiani teinud selles valdkonnas, kui parlamendil on selle vastu huvi, sellepärast et turvaline kommunikatsioon on üks väga oluline probleem äh, antud kontekstis. me oleme Äh, alati kättesaadavad, et teha koostööd kaasseadusandjaga ning leida kompromiss selle olulise faili osas. ning me kindlasti saadame teile ka ajakava järgmiste sammude kohta. ja nüüd proua Sippalile uuesti sõna, et ta teema kokku võtaks. aitäh, esimees. alustuseks ma hindaksin väga, kui komisjon suudaks meile esitada midagi turvaliste kanalite kohta. see oleks väga oluline selleks, et õigusakt praktikas toimiks. aga tuleksin nüüd tagasi kõikide nende argumentide juurde, mida variraportöörid äh, mainisid. kuulates muudatusettepanekuid ning äh, nende põhjendusi, saab selgeks, et äh, see fail on nii tehniliselt kui juriidiliselt väga oluline, aga samas käsitleb see ka väga tundlikke teemasid seega ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes suhtusid sellesse töösse viimase kuu jooksul väga tõsiselt kuulsime, et üks põhilisi argumente aruteludes on see, et mõned fraktsioonid pooldavad äh, väga äh, karmi äh, teavitamissüsteemi, sealhulgas andme esitamise, andme säilitamismääruste kohta ning et kohalduks, ning et see kohalduks kõikidele andmete kategooriatele. tähtaeg andmete esitamiseks on kümme päeva ning seda järgitakse äh, juhul, kui ei ole mingeid vastuväiteid andmete esitamisele või säilitamisele. osad fraktsioonid äh, pooldavad äh, veidi lahjemat süsteemi, kus ei ole mingisugust peatamist ja see piirdub ainult andme esitamismäärusega ning puudutab ainult kõige tundlikumaid andmekategooriaid. teavitamistähtaja jooksul on võimalik siis määrusele vastuväide esitada aga andmed võivad juba olla esitatud. osad soovisid teavitada andme esitamismäärusest ainult juhul, kui äh, andmesubjekt asub teises liikmesriigis või siis ainult juhul, kui andmed, äh, sest juhul, kui äh, andmed ei asu teises liikmesriigis, on tegu riikliku juhtumiga. vaadates kõiki neid erinevaid ideid, kutsusin sel kuul kolleegid variraportööride koosolekutele, me rääkisime ka parlamendi õigusteenistusega ja kutsusime kohale ka äh, Euroopa Kohtu, kohtujuristi. tuleksin nüüd mõningate argumentide juurde. õigusteenistus kinnitas, et minu lähenemise äh, õiguslik alus mida toetasid ka teiste liikme, äh, fraktsioonide muudatusettepanekud, et meil ei oleks direktiiv selle jaoks, et äh, teenuseosutajad määraksid esindaja, mis on vajalik ainult juhul, kui teenuseosutajal ei ole mingisugust esindust Euroopa Liidus. et äh, seda teeks, äh, tehtaks määruse raames. meie meelest on see juriidiliselt põhjendatud ning see on ära toodud ka artiklis kaheksakümmend kaks lisaks äh, meie kohale kutsutud äh, kohtunik ütles, et tõepoolest see nii-öelda ainult riiklike juhtumite argument sellest sõltumata teise liikmesriigi teenuse osutajatele ning õiguskaitseorganitele kohalduvad äh, selle liikmesriigi õigused, kus elavad see isik, kelle andmeid soovitakse ning need liikmesriigid taga, kohustuvad tagama oma territooriumil põhiõiguste kaitse, sealhulgas ka teenuseosutajate põhiõiguste kaitse. ning seetõttu ei ole nii lihtne jätta kõrvale territoriaalsuse põhimõte, peame sellest lähtuma. küll aga ma mõistan fraktsioonide soovi jätta alles äh, selline teavituste süsteem, mis on hallatav kõikide äh, osalejate jaoks seega kolleegid ja mina äh, nõustusime, et me kohtume tehnilistel koosolekutel, millega alustame juba järgmisel nädalal, selleks, et saavutada kompromisse ning et meil oleks loodetavasti võimalik märtsis hääletada. arvestades, et meil kõigil on sama ambitsioon, koostada õiguslikult põhjendatud instrument, mis äh, samal ajal on ka praktiliselt teostatav ning tagab ka põhiõiguste kaitse ma olen kindel, et kui me kõik oleme valmis äh, tegema mõningaid järeleandmisi, siis on meil võimalik äh, leida lahendus, mida äh, suur osa meist saab toetada. me teame, et komisjoni huvi asja vastu on suur, seega töötame parlamendis edasi, loodetavasti saame oma töö ära teha ning seejärel on komisjon igati oodatud institutsioonide vaheliste, institutsioonide vahelistel läbirääkimistel osalema ning taaskord, kui komisjon saab meile rääkida turvalistest kanalitest midagi, siis minu ja ka variraportööride seisukohast oleks see äärmiselt teretulnud. aitäh! aitäh, proua Sippel, me ootame seda läbimurret, mis loodetavasti järgmistel nädalatel tehnilistel koosolekutel aset leiab ning me loodame, et meil tekib märtsis võimalus hääletada, see oleks väga hea uudis, arvestades seda, et see on äärmiselt tundliku iseloomuga ja vastuoluline fail, nagu me oleme näinud. aga me tõepoolest peame meeles pidama, kui oluline on selle õigusliku vahendi õiguslik põhjendatus artikli kaheksakümmend kaks alusel. seega meie õigusliku teenistuse toetus on väga oluline kompromissi saavutamiseks. nüüd ma arvan, et me peame liikuma edasi päevakorra järgmise punkti juurde, milleks on uimastite teemaline päevakorrapunkt, aga tuletan teile meelde, et me oleme ajast maha jäänud juba algusest peale, võib-olla põhjendatult sest et me üritasime kolm ühist arutelu äh, kohe esimese punkti alla tuua, mis käsitlesid äh, tagasisaat-, tagasivõtmise lepinguid ja seetõttu oleme ajast maha jäänud. aga nüüd kuulame ära meie eksperdid uimastite äh, valdkonnas. Lissaboni narkootikumide narkomaania seirekeskuses toimus libe lähetus ning me kuulasime ära Katariina Kinitši aruande selle lähetuse kohta. kuulasime seda aruannet selle aasta alguses ning kuulsime häirivaid uudiseid selle kohta, kuidas Euroopa Liidust on saamas suur uimastite tehas, kus nii imporditakse kui ka toodetakse narkootikume. seega meil on kaks eksperti, kellega seda teemat arutada me tervitame härra Alexis Kosteli, kes on Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse direktor. tere tulemast! ning meiega on siin ka Vill Van Kemmert, kes on Europoli operatsioonide direktoraadi tegevdirektori asetäitja. kuulame ära nende ettekande ning ma arvan, et siis äh, anname sõna koordinaatoritele aga üritame meeles pidada, et meil on vaja kell üksteist nelikümmend viis hääletada. kell üksteist nelikümmend viis tuleb meil siia palju rohkem inimesi, sest meil toimub hääletus. me võime hääletuse panna ka päevakorra lõppu kell kaksteist. see on minutiline hääletus, aga hääletus toimub. hääletame kolleeg Voolase raporti üle. hääletus ei võta kaua aega aga see ei tohi toimuda hiljem kui kell kaksteist, sest ei ole loogiline, et me ootame, et me laseme kolleegidel, kes on õigeaegselt siin hääletuseks, liiga kaua oodata. seega esimesena annaksingi sõna härra Aleksis Kostelile. suur aitäh, et olete siin ning kuulame huviga teie ettekannet. suur aitäh, esimees. mul on väga hea meel olla uuesti siin komisjoni ees ning tutvustada teile meie põhijäreldusi ühisest aruandest, mille koos Europoliga koostasime. ning tahaksin koos kolleegiga tänada äh, kõiki kolleege, kes meiega koostööd tegid. raporti eesmärk on koostada strateegiline analüüs strateegiliste ning äh, operatiivsete äh, soovitustega, mille me koostame iga kolme aasta tagant. esimene probleem tundub olevat selles, et äh, narkootikumide probleem muutub üha ülemaailmsemaks ja digitaalsemaks. raportis on selle kohta üksikasjalik ülevaade. teiseks, meil on kõige roh-, meil on äh, rohkem kättesaadavaid äh, narkootikume kui kunagi varem. meie, kui me tahame mõjutada poliitikat, siis peame meeles pidama, et mitte kunagi ei ole olnud kättesaadav rohkem ei loomulikke kui, looduslikke kui sünteetilisi narkootikume. ning lisaks on need odavamad kui kunagi varem. nüüd midagi uut, mida me ei täheldanud äh, viis aastat tagasi, on see, et äh, suurenenud on vägivalla ja korruptsioonijuhtumid, mis on narkootikumidega seotud eelmisel aastal tapeti madalmaades advokaat, on liikmesriike, kus leiab aset konflikte ning võitlusi organiseeritud kuritegelike rühmituste vahel, kes kasutavad granaate, käsi, tulirelvasid. seda nähtust seostati varem pigem Kesk-Ameerikaga, aga nüüd leiab see aset ka Euroopa Liidus ning minu arvates on oluline, et Euroopa Liit ning liikmesriigid rakendaksid vajalikke meetmeid. viimase kahekümne viie aasta jooksul on Euroopa Liidus olnud tasakaalustatud lähenemine narkootikumidele. meil on tugevad äh, uurimistegevused ning lisaks on äh, tugevaid meetmeid võetud äh, narkootikumide tarne vähendamisega vägivald, organiseeritud kuritegevus äh, suureneb ning me peame jätkama tööd selle eduka äh, mudeliga, mis on kooskõlas põhiõiguste ning Euroopa Liidu väärtustega. paari sõnaga narkootikumide turu mõjust ning mõjuteguritest. me tutvustasime terviklikku äh, vaadet rääkides sellest, millised on siis äh, narkootikumide turu mõjutegurid, aga ka sellest, millised on turu äh, mõjud ja tagajärjed. kolleeg räägib teile üksikasjalikumast, üksikasjalikumalt äh, mõningatest nendest probleemidest, aga mina tahaksin teile rääkida narkootikumide turu finantsmõjust. on erinevaid viise, kuidas arvutada narkootikumide turu suurust Euroopas meie alustasime nendest andmetest, mis meil on narkootikumide, narkootiliste ainete kasutamise kohta. me teame, et see on teistsugune hinnang, aga see tugineb andmetele ja tõenditele, mis on äh, kogutud äh, Euroopa võrgustiku kaudu. hinnanguliselt on see kolmkümmend miljardit eurot äh, igal aastal see on siis äh, Euroopa nii-öelda jaemüügituru suurus. võite ette kujutada, et see tulu, mida narkootikumide turg teenib, investeeritakse edasi teistesse äh, raskete kuritegelike äh, valdkondadesse. ning kaudselt on see seotud ka terroristlike tegevustega nüüd äh, narkootikumide turu mõjud, nagu me raportis ka räägime, on esiteks seosed terrorismi ning laiema kriminaalse tegevusega. meil on ka lisaraport, äh, mis äh, sellest teemast räägib. lisaks kahju üksikisikutele, perekondadele ja kogukondadele, tagajärjed seaduslikule majandusele ning lõpuks korruptsioon ning surve avalikele asutustele kui me räägime strateegilistest analüüsidest selle kohta, milline on olukord Euroopas, kuidas see kahjustab õigusriigi põhimõtet, me peame rõhutama ka seda, kui oluline on see äh, olnud selles suhtes, et on suurenenud korruptsioon äh, avalikus sektoris. alustuseks äh, kanep ja kannabinoidid, see on, kanepiturg on suurim narkootikumide turg Euroopas, väga palju on turu uuendisi ning äh, erinevaid tooteid. Need, kes äh, olid siin ka kaks aastat tagasi, tuletaksin teile meelde, et kaks aastat tagasi rääkisin teile olukorrast äh, uute toodetega, mida USA-s välja arendatakse osariikides, kus on siis seaduslikuks muudetud nende narkootikumide kasutamine esiteks äh, oli oht, et need tooted võivad äh, ebaseaduslike kanalite kaudu jõuda ka Euroopa Liitu. ning äh, viimasel ajal oleme leidnud USA-st tulnud tooteid. tegu on toodetega, mis on USA-s toodetud ning nendes vedelikes, mis siia on saadetud, need sisaldavad seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti kannabiidioidi. me peame suurendama teadlikkust, me peame olema valmis, peame rõhutama ka asjaolu, nagu esimees ütles, et Euroopast on saanud äh, taimse kanepi suurtootja. me peame arvesse võtma ka kahjusid keskkonnale ning terviseriske, mis on selle kasvatamisega seotud. Need keskkonnaohud võivad loomulikult äh, olla seotud ka, äh, need võivad tuleneda ka sünteetiliste ja psühhoaktiivsete ainete tootmisest. heroiin ja teised opioidid on endiselt äh, kõige problemaatilisemad narkootikumid, äh, kui asi puudutab äh, sotsiaalset kulu ning tervist. tootmises on toimunud arenguid. Euroopa Liidus on väga suur probleem seoses lähteainete arenemistega, arengutega, eriti atsetaanhüdriidi puhul meil on muutunud äh, need äh, teed, kuidas äh, narkootikumid siia tulevad, Suessi kanal on muutunud olulisemaks. aga oluline on see, et me ei saa eristada neid narkootikumide kanaleid, neid varasemaid narkootikumide kanaleid uutest, ehk siis see uus siiditee, mida Hiina koos teiste riikidega praegu loob nii raudtee kaudu kui muudel viisidel. ning äh, konteinerite eest vastutavad nüüd Hiina ettevõtted ja siinkohal on vaja rõhutada seda, et meil on vaja rohkem koostööd kontrollialal. rääkides kokaiinist, siis äh, mõned teist kindlasti on kuulnud, et viimastel aastatel on tohutult muutunud need kauplemisteed Rotterdami sadamast Antwerpi sadamasse. aasta tagasi äh, konfiskeeriti viiskümmend tuhat tonni kokaiini Antwerpis ning veel viiskümmend tuhat äh, tonni Äh, konfiskeeriti lõppsihtkohast Antwerpist. nagu näeme, on suurenenud konfiskeerimiste hulk, aga viis aastat tagasi oli Hispaania see riik, äh, kus konfiskeeriti enam kui viiskümmend protsenti, mis Euroopas üldse konfiskeeriti. Äh, täna on selleks kohaks Antwerpi sadam. konteinerid on üha olulisem transpordiviis ning Põhja-Aafrikast on saanud äh, uus transiidiala, eelkõige Maroko. selle põhjuks on organiseeritud kuritegevuse mõju äh,, organiseeritud kuritegelikud grupid äh, madalmaades või Belgias on hakanud kasutama äh, kanaleid Marokos, et saata neid narkootikume Euroopasse. nüüd äh, mõju rahvatervisele, mis kokaiinil on, me näeme, et väga palju on, olulisel määral on suurenenud kokaiini kättesaadavus. miks me ei näe seda raviprogrammides? miks me ei näe, et suureneb äh, nõudlus äh, kokaiini raviks raviprogrammides? selle asemel paljudes linnades, sealhulgas Brüsselis, suureneb crack kokaiini kasutamine mis viimase kahekümne aasta jooksul oli oluliselt piiratum. kuigi me praegu ei näe proportsionaalset äh, tõusu tarbimises, see ei ole praegu veel täiesti ilmselge, aga meil on andmeid selle kohta, et äh, ei ole suurenenud mitte ainult tavalise kokaiini tarbimine, vaid kräkkokaiini tarbimine, millel on rahvatervisele palju tõsisemad tagajärjed nüüd amfetamiin, metamfetamiin ja MDMA ehk siis ekstasi. Te näete, kuidas on muutunud äh, tootmiskeskuste asukohad, mis on kahe tuhande viieteistkümnenda ja seitsmeteistkümnenda aasta vahemikus avastatud. kolleegil on selle kohta rohkem operatiivseid kommentaare. aga te näete, kuidas äh, on äh, hajunud need tootmiskeskused ning tihtipeale need lähevad väga palju kaugemale algupärastest kümne-viieteist aasta tagustest kohtadest. siinkohal on, oli meil võimalus eelmisel nädalal rääkida USA kolleegidega ning me saime murettekitavat informatsiooni, et madalmaades oli suur tootmiskeskus metamfetamiini jaoks, mis toimis ka Mehhiko kartellide osalusel ning üks oht tulevikus, mis võib vajada ka Euroopa tasandil tegevust ning rohkem koostööd Euroopa tasandil, on asjaolu, et äh, hargmaised organiseeritud kuritegelikud rühmitused hakkavad pidama Euroopat üheks võimalikuks tegevuspiirkonnaks. nüüd jõuame viimase punkti juurde, selleks on uued psühhoaktiivsed ained. sellel slaidil te näete, et need suuremad punktid, täpid on uued ained, mis on Euroopa turul avastatud kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal. värske informatsioon on see, et uute psühhoaktiivsete ainete arv, mida me Euroopa Liidus äh, jälgime, on seitsesada kaheksakümmend. nüüd jõuangi äh, kokkuvõtte juurde, et äh, ajast kinni pidada see on meie jaoks äratus. äratus poliitika loomise jaoks. see informatsioon jõuab meieni täpselt sel ajal, mil nõukogu, komisjon ja parlament hakkavad arutama nii äh, praeguse Euroopa Liidu strateegia mõju ning me hakkame töötama ka uue narkootikumide strateegia äh, vastuvõtmise nimel Need andmed aga näitavad teile seda, mis oli ka Catherine de Polli ja minu enda peasõnum, kui me raporti koostasime, et aeg on ärgata. me ei saa eirata neid narkootikume, mida kasutatakse, kuid mida ei ole isegi äh, top kümnes mainitud. see on suur probleem, mis meie ees seisab. me ei saa tegevuseta olla. ning see on ülioluline ka siis, kui me räägime äh, mitmeaastasest finantsraamistikust ja poliitika prioriteetidest, et äh, me peame tagama, et narkootikumidele pööratakse äh, vajalikul määral tähelepanu. see on suur oht julgeolekule. ning üks probleem on see, et kuna Euroopa Liidus on erinevad äh, portfellid äh, heroiiniepideemiaga tegelemiseks ja see oli edukas, siis on väär arusaam, et meil ei ole enam narkootikumidega probleeme. kuid äh, see ei ole nii, eelkõige näiteks narkootikumide kättesaadavuse osas, mis on vastupidi suurenenud. ning minu viimane sõnum on see, et me ei saa oodata, kuni tabab uus epideemia, nagu näiteks USA-s fentanüüli epideemia. USA-s suri eelm-, kahe, kaks aastat tagasi seitsekümmend kaks tuhat inimest opioidide kasutamise tagajärjel. me ei ole veel sellisesse olukorda jõudnud, aga narkootikumide kättesaadavuse suurenemine, nõudluse suurenemine, mida me jätkuvalt ignoreerime, kui me seda ignoreerime, siis võime silmitsi seista uue epideemiaga meil on vahendid, kuidas äh, Europoli ja teiste ametitega koostööd teha, kuidas teha koostööd liikmesriikidega, aga meil ei ole võimalik äh, teha mitte midagi, kui saadakse aru, et oht on olemas ning me peame kiiresti tegutsema ja me peame tegutsema rohkem, kui siiani oleme seda teinud. suur aitäh! Äh, suur aitäh, äh, härra Kustel ja ma väga palun, et Europoli esindaja ettekanne on veidi lühem, sest et me peame hakkama kell üksteist viiskümmend hääletama ja hääletamine on küll lühike, aga me peame selle siiski ära tegema, niisiis ma tõesti väga palun, et meie järgmine kõneleja läheks kohe asja tuuma juurde. aitäh! suur aitäh, ma tõesti püüan seda teha, mul on väga hea meel siin libekomisjonis olla ja ma saan nüüd rääkida meie ametitevahelisest heast koostööst. jah, Aleksise poolt rääki-, räägitud ja välja toodud arengud näitasid, et on vaja teha koostööd võitluses narkokaubanduse vastu ja meie jaoks Europolis on see väga oluline ja väga tähtis on ka see, et me mõistaksime, et tegemist on piiriülese äh, narkokaubandusega. ma tahaksin nüüd, et ettekanne tuleks ekraanile me oleme viimastel aastatel või, võidelnud järjest aktiivsemalt ähm, narkokaubanduse vastu, aga tuleb teha ära rohkem. ja äh, siin slaidil te näete, äh, milliseid äh, lähenemisi oleme võtnud, mina keskendun korrakaitse perspektiivile nende äh, driverite puhul, sellised küsimused, kuidas on muutunud organiseeritud kuritegevus, kuidas äh, Äh, kurjategijad tehnoloogiat ära kasutavad ning äh, kuidas äh, saaksid korrakaitseasutused sellele reageerida. järgmine slaid, palun. sama kehtib ka mõjude kohta mõju kohta turgudele ja ühiskonnale. ma tahaksin keskenduda organiseeritud kuritegevuse arengule, strateegiatele, kohanemisele, aga sellele ka, mida see tähendab korrakaitseasutuste poolsele vastusele. Aleksis seda juba rääkis ka, ma leian, et tegemist on Euroopa ja üleilmse probleemiga ja see esineb kõikides riikides. järgmine slaid, palun. kõigepealt tahaksin äh, rääkida teile, millised on äh, peamised sõnumid, äh, mis sealt raportist välja tulid korrakaitseasutustele. ma leian, et tuleb rõhutada, et organiseeritud kuritegevus meie arvates on väga suur risk liikmesriikidele ja varasemad uuringud on näidanud, et järjest rohkem on keerukaid kõrge riskitasemega rahvusvahelisi kurjategijate rühmistusi, kes äh, on infiltreerunud ka valitsustasandile ja suurtesse ettevõtetesse, seda on näha ka siin aruandes. Äh, praegusel hetkel tähendab äh, narkokaubanduse vastane võitlus ka organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ja Euroopa Liidu äh, narkoturg on väga suur sissetulekuallikas ja see mõjutab ka üleilmset turgu. näitan siinkohal teile, millised arengud on äh, olnud, siin on kaks pilti Läti operatsioonidest viimase kümne aasta jooksul. see oli kümme aastat tagasi Hollandis. see oli sel hetkel äh, kõige äh, keerukam sünteetiliste narkootikumide labor ja nüüd on kaks tuhat üheksateist ja te näete hoopis teist pilti ja pilt näitab, et tegemist on äh, muutunud tööstusega, kus käib läbi väga palju raha ja see on suureks riskiks ja ohuks meie ühiskondadele ja kui me räägime sünteetilistest äh, uimastitest, siis äh, jah, arvud on vaieldavad, aga Hollandis viidi läbi uuring, äh, kus öeldi, et lõpptoodang on umbes üheksakümmend miljardit eurot ehk siis äh, sõltumata sellest, millised on tegelikud arvud, äh, siis te saate aru, kui suuri kasumeid on võimalik äh, siin teenida ja kuidas organiseeritud kuritegevus suudab ka sisse imbuda näiteks ettevõtetesse. ja nüüd äh, olulised teemad äh, polükriminaalsus, organiseeritud kuritege-, organiseeritud kurjategijad ja narkokaabitsejad ei tegele mitte ainult narkokaubandusega, vaid ka ehm, korruptsiooni, narkokaubandusega, migrantide salakaubatusega ja ebaseaduslike jäätmete eh, ka-, kauplemisega. Eh, tuleb kasutada organiseeritud kuritegelikud äh, rühmitused kasutavad ära olemasolevaid taristuid ja nad saavad kontrollida kokaiini tarneahelat äh, päritoluriigist kuni äh, tarbijateni ning organiseeritud ähm, relvakaubanduse juured on Lõuna-Aafrikas lisaks on väga oluline siin mainida maffialaadseid äh, rühmitusi, mis ei hõlma mitte ainult maffiat ennast, vaid ka maffia sarnaseid organisatsioone, siis kus on selge hierarhia ja mis on levinud üle kogu maailma äh, narkokaubandus, rahapesu ja muud kuritegevuse viisid on need, millega nad tegelevad. minu kolleeg juba mainis äh, siin ka seda, et väljaspool Euroopa Liitu on neil järjest suurem mõju ning näiteks kolumbialased Tšiili eh, organisatsioonid, Mehhiko, Nigeeria ja Hiina organiseeritud kuritegelikud eh, rühmitused, mis eh, Euroopas tegutsevad erinevad vägivallaliigid, mida organiseeritud kuritegevus toidab, on esmajoones seotud just narkokaubandusega ja nagu sissejuhatavas sõnavõtus öeldi, siis hiljuti ajutised äh, rünnakud Rootsis, äh, Belgias ja Hollandis ongi seotud äh, sellise organiseeritud kuritegevusega, need on mõningad näited ainult. aastal kaks tuhat üheksateist Rootsis oli kolmsada kakskümmend neli mm, tulistamist ja kakssada nelikümmend üheksa pommirünnakut, mitmed inimesed said surma, kümned inimesed haavata ja need on seotud tegelikult narkokaubandusega. lisaks sellele mm, Äh, nagu ma mainisin, siis äh, kurjategijad äh, imbuvad sisse era- ja avaliku sektori ettevõtetesse, otsustustegemistasanditesse. toon ühe näite, näiteks tolliametniku keskmine tasu mitte teha kontrolle on kakssada viiskümmend tuhat eurot ning ähm, lisaks äh, liiklevad äh, ka rahapesu valdkonnas suured summad. nüüd äh, innovatsioon. kuritegelikud organisatsioonid kasutavad väga hästi ära Internetti oma tarbijate leidmiseks, selleks, et ebaseaduslikku kaubandust edendada. kaks kolmandikku pakkumistest tumevõrgus või süvavõrgus on selle turuga seotud ja juurdlused siin valdkonnas äh, on äh, väga keerulised ja sellepärast meil on äh, selline suunatud meeskond, kes toetabki liikmesriike mm, ja tegeleb küberpatrulliga ja abistab liikmesriike selles vallas õigusraamistikust on juba siin räägitud, aga krüpteeritud kommunikatsioonivahendid on kuritegelikele organisatsioonidele väga oluliseks instrumendiks ja see pakub väga suuri väljakutseid ja on suureks probleemiks korrakaitseasutustele ja Europol toetab neid selles töös ja me oleme oma suutlikkust püüdnud koostöös Euroopa Komisjoniga parandada selles vallas. ja me näeme siin ka, et on väga palju erinevaid geograafilisi piirkondi, mis on muutunud ka Euroopa Liidus kuri tegelike organisatsioonide tõmbekeskusteks kui vaadata narkokaubandusega seonduvat, siis te näete, et Lõuna-Ameerika on siin väga oluline, aga ka Balkani piirkond. ja kui rääkida Lõuna-Ameerika tootlusest, siis umbes kuuskümmend protsenti kokaiinist, mis on Kolumbias toodetud, on mõeldud just Euroopa turule ja umbes üheksakümmend protsenti kogu kokaiinist, mis Brasiiliast tuleb, liigub Euroopasse. niisiis, liigume nüüd vastuste juurde Äh, mida see kõik tähendab korrakaitseasutustele. me toetame liikmesriike äh, kõrgetasemelistes uuring, uurimistes. me pöörame sellele tegevusele suurt tähelepanu ja sellepärast oleme me ähm, alates kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast kasutanud äh, selle eesmärgi jaoks loodud rakkerühma äh, ja me keskendume kõrg-, kõige kõrgema riskitasemega äh, rühmitustele ja me tahame äh, tegeleda sellega, et järjest rohkem kuritegelikult teel saadud tulu konfiskeerida ja selliste suunatud äh, uurimiste tulemused on sellised, et me oleme koostöös liikmesriikidega kakskümmend neli operatiivrakkerühma paika pannud, mis on toonud kaasa neljakümne üheksa peamise sihtmärgi vahistamise ning kaheksakümmend neli miljonit on varadena konfiskeeritud selle tulemusena. me peame äh, geograafilist fookust parandama ja rahvusvahelist koostööd samamoodi. Mm, me peame keskenduma võtmetähtsusega valdkondadele, mis on meile kõige rohkem huvi pakuvad, me peame äh, suurendama koostööd ka mitte Euroopa Liidu liikmesriikidega ja Balkani kartell, mida ma mainisin, äh, sellel teemal me teeme koostööd USA-ga mm, et vältida seda, et sealtkaudu uimastit Euroopasse tulevad. me peame investeerima ka tehnoloogiasse ja innovatsiooni, nagu ma ütlesin, siis kommunikatsioonivahendid, krüptovahendid, krüptovaluuta, veebipõhised lahendused on suured väljakutsed mm, Euroopa korrakaitseühenduste jaoks. Europol tahab sellel aastal tagada selle, et me suudaksime selles valdkonnas oma korrakaitseasutusi paremini toetada. nagu te teate, siis meie eesmärgiks on luua ka innovatsioonilabor selleks, et selle teemaga edasi liikuda Euroopa Liidus. me tahame ka konfiskeerida rohkem kuritegelikult veel saadud tulu ja külmutada varasid, me praegu hindame, et vähem kui viis protsenti on äh, korrakaitseasutuse poolt õnnestunud konfiskeerida, mõned on rääkinud isegi ainult ühest protsendist ja seda äh, tuleb tõsta. me peame tagama, et erinevate liikmesriikide olemasolevaid seadusi harmoniseeritaks. see annab meile võimaluse äh, selle teemaga edasi liikuda. mis puudutab rahapesu, siis Europol loob Europoli keskjaama, kui nii võib öelda, selleks, et toetada liikmesriike rahapesu ja majanduskuritegu vastases võitluses selleks, et me saaksime oma ekspertteadmisi jagada. ja viimaseks tahaksin öelda, et me peame tegema tööd ka strateegia vallas ja mitte ainult õiguskaitseasutustena, vaid ka teie poliitikutena peate seda tegema Euroopa Liidus. me jätkame suure väärtusega sihtmärkide operatsioonidega ja erinevad kuritegevuse liigid on seotud suure ohutasemega. ja nüüd äh, keskkonnajäätmed, äh, mis tulevad äh, sünteetiliste võimetsete tootmisest, on ka oluline probleem, alates aastast kaks tuhat viisteist on äh, olnud üle üheksasaja ebaseadusliku prügi ladustamise, mis meie ühiskonda olulisel määral mõjutavad. ja kokkuvõtteks ütleksin veel seda, Aleksis seda tegelikult ka mainis, et me peame tegutsema, see ongi üleskutse selleks, me oleme valmis teiega koostööd tegema ja kolleegidega ka selleks, et äh, toetada meie ühist võitlust organiseeritud kuritegevuse ja uimastite vastu, aitäh! suur aitäh, jah, koordinaatorid saavad kõigepealt sõna, aga ma tõesti palun, et te esitaksite konkreetseid suunatuid küsimusi, mis oleksid ka asjakohased, sellepärast et on veel ka teisi liikmesriike, kes, vabandust, saadikuid, kes tahavad äh, sõna saada, nii et palun äh, võtke seda arvesse härra Peeters kõigepealt Rahvapartei nimel ja suur aitäh, ma püüan teha võimalikult äh, lühidalt. suur-suur aitäh kõnelejaid kõnelejatele mm, ülevaate eest ja aruande eest ka. kolmveerand miljardit eurot aastas on üldine hinnang, see on šokeeriv ja äh, mitte ainult Euroopale, vaid ka liikmesriikidele peab olema selleteemaline tegevus prioriteediks ja te rõhutasite ka, et kui on mõni valdkond, kus on vaja rohkem koostööd, siis äh, see ongi üks peamisi valdkondasid, millest te rääkisite. kõigepealt küsimused ka. kokaiinitoodang äh, Lõuna-Ameerikas äh, ja heroiinitoodang või tootmine Afganistanis on väga kõrgel tasemel ja me oleme püüdnud teha koostööd, aga see ei ole siiani olnud piisav ja minu küsimus ongi esimeseks, kuidas me saame tõhusamalt tegeleda selle teemaga välispoliitikas. teine küsimus on järgmine. korrakaitseasutuste tegevuste edulugu mm, võitluses digitaalselt äh, hästi arenenud kurjategijatega Äh, sõltub sellest, kui hästi me suudame identifitseerida uusi tehnoloogiaid ja instrumente ja ma tahaksingi teada, milliseid meetmeid meil on kõige kiirem loomulisemalt vaja ning kuidas oleks võimalik või kuidas teie hindate meie praegust koostöösüsteemi, aitäh! proua Sippel järgmiseks, palun olge konkreetne. ja suur aitäh, nagu juba alguses öeldi, siis meil oli missioon ka, mis viis meid sinna ametisse, meil on see aruanne juba olemas varasemast ajast ja ma keskendun äh, oma konkreetsetele küsimustele. kõigepealt jah, loomulikult meil on probleem sellepärast, et inimestele meeldivad uimastid. Äh, neile meeldib alkohol ja kõik muu ka, inimestele see meeldib, sest et vastasel korral meil ei olekski seda turgu, millest me täna räägime ja probleem algab ka sealt, et suur osa nendest uimatistest on ebaseaduslikud ja loomulikult ma ei taha neid seaduslikuks muuta, aga meil on suur probleem. Te räägite kanepist, jah, me teame, et mõnede inimeste jaoks äh, on kanep vajalik haigusega toimetulekuks, näiteks vähipatsientide jaoks on see väga äh, vajalik, see aitab neil üle saada keemiaravist tingitud vaevustega. aga te olete rääkinud ka äh, keskkonnakahjudest, mida te täpselt silmas pidasite selle all? ja nüüd heroiini kasutamine. ma võib-olla, võib, ma arvan, et võib-olla kõik riigid ei tea, äh, mil määral see on suurenenud ja mida see võib kaasa tuua, aga mina tean, et näiteks Saksamaal on aruanded selle kohta, et äh, mõnedes riigipiirkondades isegi meie vees on heroiini taseme tõusu võimalik näha olnud ja see näitab, et ka heroiini äh, kui uimaste tarvitamine on tõusuteel. kas te vaatate ka sellega seonduvalt, mida teha annaks? ja kas te äh, olete ühenduses vastavate riikide ametiasutustega, mis puudutab heroiini ja kokaiini, siis äh, mm, te olete ka öelnud, et te teate, et neid tuuakse siia konteineritega ja kuidas seda siia tuuakse, mil määral see mõjutab piirikontrolle ja konteinerite kontrolli? ning äh, kui mõelda sünteetilistele uimestidele, siis äh, Euroopa Liit on peamiseks tootjaks, millist infot teil on vaja selleks, et saada teada, kus täpselt neid uimasteid toodetakse ning millist lisaabi, lisatuge teil on vaja selleks, et tõhusamalt tegutseda sellevastases võitluses. suur aitäh, proua Int Velt järgmiseks. oi, teie ei soovigi sõna äh,. proua Pagasatundra, palun. jaa, ma teen väga lühidalt Äh, mõnedes meie riigi piirkondades äh, me oleme näinud äh, noori, kes on liitunud organiseeritud kuritegevusega ja tegelevad narkokaubandusega ja käituvad just nagu nad oleksid näinud Gomorra seriaali või Narcose seriaali ja see on väga murettekitav ma ei saanud tegelikult äh, nende hukkunute arvust väga hästi aru, mis, äh, mille te välja tõite seoses narkotarbimisega ja võib-olla te saaksite Euroopa riikide lõikes anda lisainformatsiooni selle kohta. ja me teame, et on äh, erinevaid haigusi ja psüühikahäired, mis on seotud narkootikumide tarvitusega, võib-olla saaks selle kohta ka lisainformatsiooni, sellega ei tulda väga hästi toime. kolmas küsimus, te mainisite ka uusi aineid. millised on kõige ohtlikumad neist? ning kuidas me saame tagada, et avalikkus sellest teadlik oleks, proua Prikmu roheliste nimel? suur tänu selle teabe eest, see oli väga huvipak-, huvipakkuv, et me ei peaks tõepoolest enam bürokraatlik, bürokraatlikku keelt kasutama selleks, et kirjeldada olukorda äh, koha peal. ja siin tahaksingi tulla ühe äh, küsimuse juurde, mida te mainisite, see puudutab Antwerpenit. Ähm, äh, see mõjutab väga palju ka kohalikku tasandit, tekitab vägivalda, millest te samuti rääkisite need äh, viis tuhat äh, eurot äh, nädalas töötajad, kellele makstakse selle eest, et nad silma kinni pigistaksid selle olukorra suhtes. siin tihtipeale on ka poliitikud kaassüüdlased, sellega on seotud ka tihtipeale üheteist kuni neljateistaastased lapsed, kellele, mm, kelle puhul kaasnevad siis ka igasugused erinevad soovitavad sotsiaalsed tagajärjed, eriti teatud kogukonnad puutuvad nende probleemidega eriti kokku, nende kartellidega, uimastikartellidega. et milline oleks siis teiepoolne soovitus ja millist tööd me saaksime teha ka Euroopa Komisjoni poolt? selleks, et töötada noor, noortega, tööhõivega, sellega, et nad koolidesse tagasi pöörduksid, samuti ka politseitöös, millised oleksid soovitused liikmesriikidele, et kuidas nad saaksid inim- ja tehnilisse ressurssi paremini äh, investeerida, et oleks äh, enam vahendeid kontrolli kehtestamiseks, sest praegu olukord Antwerpenis äh, näitab ka seda, et ei ole kontrollisüsteemi kehtestamiseks piisavaid vahendeid nüüd äh, on ID-kord kätte jõudnud, kas keegi soovib sõna võtta? ei soovi. ECR samuti mitte. kuue. palun, proua Papadakis. ei, vabandust, äh, kolleeg Avranidis. Η παρουσίαση για άλλη μια φορά ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ Need olid suurepärased ettekanded, äh, väga huvitavad ja kasulikud meile kõigile, ma arvan. mul on ainult üks küsimus. tahaksin kõigepealt märkida, kui räägime sõltuvusest, äh, siis peaksime mõistma, mis inimesi viib selleni, et äh, nad hakkavad uimasteid, äh, sõltuvust tekitavaid aineid kasutama. on inimesi, kes liimi nuusutavad, inimesi, kes äh, bensiini nuusutavad, sisse hingavad, teised, kes legaalsete uimastitega enda sõltuvust leevendavad. nii et me peaksime eelkõige keskenduma psühholoogilise küsimusele, miks pöördub inimene uimastite poole ja temast saab sõltlane. ja meil on vaja üle-euroopalist strateegiat, mis aitaks kõigil liikmesriikides, liikmesriikidel selle probleemiga tegeleda. ja veel üks täpsem küsimus teile, kui palju sünteetilisi uimasteid igapäevaselt maailmas toodetat-, toodetakse? palun vastake lühidalt, selge on see, et saal täitub inimestega, sest hakkame varsti hääletama kõigepealt härra Lennertsi äh, küsimus ja siis äh, pärast pöördume vastusteks siia tagasi üles. jaa, tore, et nii palju inimesi on kohale ilmunud sellise tähtsa küsimuse aruteluks, nagu seda on uimastid aga räägin äh, Hollandi kontekstis, äh, mul on hea meel alati, kui äh, Holland on kuskil pingeridade tipus. see, mida me pole jalgpallis viimastel aastatel saavutanud, saame me tasa teha uimasti valdkonnas, tundub. Hollandit mainitakse siin ähm, kakssada nelikümmend ähm, seitse korda, nii et siin ei ole küll tegelikult millegi üle uhke olla, me vaatame kokaiini kasutamist, MDA tootmist äh, Äh, uute psühhoaktiivsete ähm, ainete väljatöötamine, kõiges selles oleme esirinnas, aitäh ähm, mõlemile kõnelejale ka selle väljatoomise eest. arvestades praegust poliitilist debatti äh, Hollandis, kus äh, on parteisid, äh, kes äh, soovitavad üldse mitte enam nende kuritegudega tegeleda, vaid legaliseerida ka tugevad kanged uimastid Hollandis ja tahaksingi küsida, kuidas teie hindaksite sellist uut poliitikat Äh, Hollandis, äh, kui seda hakatakse tõepoolest ellu rakendama ja kui te ei saa konkreetsest riigist rääkida, siis ütleme nii, et üks kahekümne seitsmest liikmesriigist otsustab äh, kanged uimastid legaliseerida, siis mida see tähendab Euroopa jaoks piiriüleses kontekstis, kui kõik teised kakskümmend kuus liikmesriiki püüavad endiselt võidelda uimastitest tingitud kuritegevuse vastu? milline oleks siis see euroopalik piiriülene mõõde sellel juhtumil? aitäh! suur tänu selle olulise raporti eest. siin on räägitud sellest, et üks sellega kaas, uimastikaubandusega kaasnev murettekitav äh, probleem on vägivalla tõus ja inim- ja enesetapud, noored inimesed äh, äh, kannatavad selle all kõige enam. Te olete selles raportis välja toonud ka selle, et mõrvastatistikas on väga vähe infot selle kohta, kui kuivõrd on seotud organiseeritud kuritegevuse ja mõrvade esinemine ja kuivõrd on see seotud uimastitega, et meil ei ole süstemaatilist andmekogumist selle teema kohta. kümme kahekümne kaheksast liikmesriigist Euroopa Liidus, ka Norra ja Türgi valmistavad süstemaatiliselt andmeid sel teemal ette. minu meelest on see väga murettekitav ja see kindlasti takistab ka võimalusi leida tõhusaid lahendusi liikmesriikides ja ka riikidevaheliselt. kuidas teie kavatsete võrreldavate andmete puudumisega hakkama saada ja kuidas teie leiate, et peaks tegelema organiseeritud kuritegevusega? et võib-olla te võiksite rääkida ka sellest mitme agentuuri partnerlusest, mida te operatiivreaktsiooni äh, all välja tõite. proua Intvelt, te loobusite kõneajast äh, ja võib-olla kasutaksin sellest pool minutit äh, selleks, et vastata sellele, mida kolleeg Lennart just ütles, äh, tuues äh, siia sisse siseriikliku arutelu Hollandist, mis puudutab uimasteid. ma ei taha kommenteerida seda karikatuuri minu erakonnast, mille ta äh, esitas äh, selle eesmärgiks oli lõpetada see pikk, täiesti mõttetu sõda urma, uimastite vastu. meie samuti hoolime inimeste tervisest, turvalisusest, me tahame lõpu teha gängisõdadele, kuritegevusele. tahame lõpetada illegaalse dumpingu, äh, toksiliste ainete reostamise, loodu, looduse reostamisele nii, saime aru, nüüd aga tagasi sõna poodiumile. nii et palun vastake küsimustele ja võtke arvesse ka seda, et me praegu tegelikult peaksime juba hääletama. ja ma vastan mõnele neist äh, ja võime siis äh, kirjalikult hiljem äh, ka vaadata vastata ülejäänud küsimustele. aitäh selle eest, et äh, huvitute sellest teemast, mõned teist on selle raportiga läbi lugenud, see on hea uudis meie jaoks. arvestades härra Petersi küsimust, ütleksin, et äh, osa sellest vastusest äh, tuleb kindlasti Europoli kolleegilt, kuid me peaksime oma koostööd parandama ja peaksime jätkama tõendite kogumist, on spetsiaalsed mm, programmid kokaiini, heroiini jaoks, kus on koostöö Euroopa Liidus täiesti olemas, ka USA-ga. profileerimise osas sünteetiliste uimastite puhul näiteks, see on väga oluline, et me mõistaksime, milline on see protsess millised on need äh, uimastid, aga millised on ka lähteained selleks, et äh, saaksime selle probleemiga tegeleda, mitte ainult vaadata ainult lõpp-produkti. Äh, proua Sippeli küsimuses vastaksin, et kanepi tootmine ja sünteetiliste ain-, ainete tootmine, ekstasi tootmine Euroopa Liidus, nagu kolleeg ütles, Äh, see tekitab äh, väga palju ähm, jäätmeid. ja äh, see jäätmete ladustamine loodusesse on täiesti ebaseaduslik ja keskkonnamõju ning tasu või maks, mis see maksma läheb ühiskonnale, see on tegelikult praegu hindamatu. me räägime tegelikult ka reovee epideemiast, epidemioloogiast. see aitab meil mõista, kus ja kuidas ähm, on äh, kasutamine muutumas. seda ei saa üksi kasutada, seda, neid andmeid, äh, see on selline ristandmetel põhi, põhinev, äh, põhinev andmestik, mis võtab ka konfiskeerimiste äh, andmeid arvesse, näitab meile muutust olukorras enne seda, kui mingisugust muutust tarbimises toimuks. küsimus sünteetiliste uimastite kohta eelmisel aastal ilmus välja viiskümmend kaheksa uut psühhoaktiivset ainet Euroopa turul, et üks äh, uus aine nädala kohta ja me räägime uutest ainetest, aga üldiselt kokku on need, mis ilmusid kaks-kolm aastat tagasi ja mis nüüd uuesti aeg-ajalt välja ilmuvad, neid on kokku seitsesada kaheksakümmend ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kolmsada seitsekümmend ilmusid Euroopa Liidul, liidus välja ja kui me räägime uimastikasutuse surmajuhtumitest kaheksateistkümnendal aastal, oli neid üle üheksa tuhande, USA-s samal perioodil oli see seitsekümmend kaks tuhat. küsisite küsimuse kanepi kohta, tegelikult oli neid mitmeid ja vastangi siinkohal, see on minu poolt ka kõik, kuna hääletus ootab teiste küsimustega tulen teie juurde siis kirjalikult äh, tagasi. Äh, küsimus, äh, mis puudutab kanepit, tõsi on see, et meil on märkimisväärselt suurenenud kanepitooli kontsentratsioon nii taimse kanepi puhul, mis on toodetud Euroopa Liidus või väljaspool, kuid äh, ka sünteetiliste ainete puhul see on äh, selgelt äh, risk, mis suurendab häirete esinemissagedust ja praegu on väga raske hinnata, milline on uue seadusandluse mõju, mis vastu võeti Kanadas mis puudutab reguleeritud turgu, siis hea uudis on see, et me praegu oleme lõpetamas uut äh, aruannet, mis puudutab äh, reguleeritud turgu USA-s, Kanadas. Äh, hindame seda uuesti üle kahe kuu pärast ja hea meelega esitlen seda ka siin komisjonis järgmisel korral. ent annaksin sõna kolleegile. aitäh teile selle eest, et te olete valmis äh, ka kirjalikult küsimustele vastama, sest äh, äh, liikmed on neid vastuseid oodanud, need aast-, need, see statistika, need arvud on mu-, murettekitavad. jaa, nagu oleks, kui on, vastan, et kui on veel te teisi küsimusi, siis oleme valmis ka kirjalikult vastama, aga nüüd lühidalt vastaksin mõningatele küsimustele äh, enne kui siia ruumi sisenesin, äh, siis sain andmed äh, ja äh, kui me räägime juurdepääsust õiguskaitseasutustele, siis see on kindlasti võtmetähtsusega. me peaksime arendama võrgustikku, mis oleks selle, seda olukorda arvestav ja Mm, kindlasti on rahapesudirektiiv, konfiskeerimine siin väga oluline. me räägime siin suurtest turgudest Lõuna-Ameerikas koostööst Kolumbiaga liikmesriikide vahel. ja kui vaatame aastat kaks tuhat kakskümmend, siis eh, selliseid seadmeid ei osteta kindlasti eh, eh, tänavalt, nii et me jääme ootama siis ka täpseid äh, andmeid. juba kuuendat aastat äh, äh, näeme, et sadamate kaudu aktiivsus suureneb kakssada viiskümmend tuhat maksti tolli, tollis et väga lihtne on justkui raha sellega teenida, kaheteist-kolmeteistaastased noored on juba sihikul selleks, et nad sellesse süsteemi sisse tuua ja siis lõpp, lõpetavad nad võib-olla mingisuguses killeri funktsioonis. kui palju sünteetilisi uimasteid toodetakse, seda te näete dokumendist, aga me näeme, et märkimisväärselt on suurenenud need kogused kui vaatame, võrdleme kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta andmetega. see reguleerimise küsimus ei ole see, mida meie saaksime vastata meil ei ole ühe riigi turgu, tegelikult me räägime alati globaalsest turust, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel on omavahelised kaubandussuhted ja on ka teiste riikidega, nii et see kunagi ei piirdu ühe riigiga. aitäh teile mõlemile! Need teemad on niivõrd olulised, murettekitavad meie jaoks, aga me jälgime kõiki neid raporteid, mida te koostate ja suur tänu teile pingutuste eest äh, selleks, et välja töötada ka see Euroopa mudel. ma tegelikult olin šokeeritud, äh, nähes, et äh, surmajuhtumite arv on üheksa tuhat, kui me räägime viiesajast miljonist elanikust, kui USA-s on seitsekümmend kaks tuhat et see on tegelikult äh, äh, väga märkimisväärselt suurem, see märki, see ohvrite arv. Let's, let's, let's make it an additional minute of our time, we thank the nüüd aga oleme ületanud äh, oma arutelude aja, kuid nüüd me peame edasi minema hääletuse juurde ja esimene puudutab äh, Äh, Serbia, ei, vabandust, Montenegro ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti äh, küsimus äh, raportööriks on Bettina Vollat. sain aru, et tegemist on ainult ühe muudatusettepanekuga. ei. jaa, üks muudatusettepanek üks muudatusettepanek. Äh, kuue poolt. Äh, nii et hääletame siis äh, muudatusettepaneku osas ja siis kogu selle kokkuleppe osas. EPP want to, EPP it's apart, one too many e. EPP-d on üks üle, kuued samuti üks üle. kuuet ja Rahvaparteid üks on üle, ei, ei, Rahvaparteiga on korras, kuues on üks üle. midagi toimub siin, neli tükki nagu on neid praegu. ja tehniline teenistus ütleb, et üks kaart peab ähm, lahkuma kuue poolt, äh, nii, nüüd on kõik korras nüüd sobib. nüüd hääletus lõpeb. see muudatusettepanek lükati tagasi, nüüd hääletame kogu äh, dokumendi osas, hääletus kestab hääletus lõppes. nelikümmend kolm poolt, üheksa vastu, aitäh, proua Volat ja nüüd äh, teine soovituse projekt. samamoodi on meil muudatusettepanek, äh, et võtta tagasi kuue soovitus, aga see nüüd käsitleb Serbia ja Euroopa Liidu vahelist äh, staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimist. nüüd hääletame kuue muudatusettepaneku üle, millega muudetakse ümber soovitusi ja hääletus on alanud. Is it okay as to the numbers? kas kõik arvud klapivad? jah, hääletus on lõppenud. kümme poolt ja nelikümmend neli vastu, muudatusettepanek on tagasi lükatud ning nüüd viimane hääletus, hääletame soovituse ettepaneku üle, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja asi on tehtud nelikümmend neli poolt, kümme vastu, vastu võetud. aitäh, proua Valath ning täname ka tõlke, ütleb esimees lisaminutite eest. me jätkame oma tööd kell neliteist kolmkümmend, kui meie juurde tuleb volinik Johanson. kohtume neliteist kolmkümmend. pidage meeles mitte kell kolm, vaid kell neliteist kolmkümmend. aitäh!